Right, good morning everybody. tere kõikidele. püüaksime nüüd alustada oma tööd. siin ähm, üks lift vist ei tööta, püü-, loodetavasti see õnnestub korda saada. meil on täna külas volinik Kruus, kes ähm, on tulnud meile rääkima konkurentsi küsimustest. ja meie töökorraldus on selline, et kõigepealt annab lühiülevaate volinik, siis võtame küsimused. sõltuvalt sellest, kui palju inimesi küsimusi esitab, ähm, grupeerime me küsimused kas öö, ähm, rühmadesse või siis võtame need ette ükshaaval, aga nüüd volinik, sõna on teil. kui tänane ainus probleem oleks lifti probleem, noh, oleks see vast alles tore. proua esimees, mul on väga hea meel siin olla, ma olen väga huvitatud teie märkustest ja teie küsimustest ja ma püüan teha parima selleks, et teile rääkida pisut taustast alustuseks ma sooviksin teile palju õnne vali-, teie valimise puhul ja minu meelest on äär-, äärmiselt kiiduväärne traditsioon, et naised võtavad ohjad enda kätte, niisiis õnne ja edu teile teie ametikohal! Te palusite, et ma räägiksin pisut meie kahe tuhande kaheksanda aasta konkurentsipoliitika aruandest, seda ma ka teen, aga enne ma sooviksin paar sõna rääkida praegusest olukorrast ja kriisist. ma tihti tsiteerin muuseas teid, ehm, te olete öelnud, et me ei saa regula-, reguleerida riski või me ei saa tekitada õig-, õiguslikku regulatsiooni sellele, küll aga on vaja rohkem enesedistsipliini, see on igati mõttekas ja see peaks olema ka osa lahendusest. aga enesedistsipliinist üksi ei piisa äh, äh, tulemuse saavutamiseks ja meie ähm, pärli ehk siseturu ohjamiseks. mis puudutab kriisi, siis ega me nüüd sellega nii ähm, jännis ka ei ole olnud, kui näiteks mõelda tagasi USA ähm, majanduskriisile kolmekümnendatel aastatel. me kindlasti väärtustame, kuivõrd oluline on konkurentsipoliitika siseturu väärtuste säilitamisel. aga samas kriisist on tulnud ka veel üks trend mida me näeme. ja just nimelt siin tuleb mängu komisjoni roll. õigusaktide täitmise tagamine on kindlasti meie põhiroll, aga samas eh, oli pärast Lehman Brothersi investeerimispanga kokkukukkumist eh, komisjonil võimalik eh, hoopis uuel moel koostööd teha Euroopa Keskpangaga, äh, keskpankadega liikmesriikides ja liikmesriikidega, selleks et tagada õiguskindlus, mis oli vaja finantssektori stabiilsuse säilitamisel. siinkohal on komisjoni võimekus ähm, reageerida kriisile erinevate ühenduse poliitikatega, see on olnud otsustava tähtsusega. me oleme kasutanud oma informatsiooni rahapoliitikast ja eelarvepoliitikast ning raha, äh, rahaturgudest selleks, et ähm, kujundada oma vastumeetmeid konkurentsipoliitika kaudu. ja tegelikult meie konkurentsipoliitika-alased andmed on aidanud minu kolleegidel omakorda nende poliitikat formuleerida e nii et see näitab, kuidas erinevad poliitikad on ühe katuse all. igat asja on võimalik paremini teha ja meie süsteemi on ka paremaks võimalik muuta. aga ma siiski ütlen, et pärast aastate pikkust ähm, parandamist äh, ja, ja täiustamist on meie süsteem tõhus ja mõne, mõneski mõttes lausa parim selle reputatsiooni tõestuseks on kas või meie Riigikontrolli alased kontrollmeetmed. Äh, mandaadi algusest peale olen ma väga kõva tööd teinud selleks, et reformida riigiabialast poliitikat. põhimõtteliselt see toetas ka meie pikaajalise kasvu strateegiat. kriisi alguseni liikmesriikides tegelikult kulutati vähem riigiabiks, aga samas ähm, tulemused olid paremad, sellepärast et abi, mida anti selle adressaatideks, olid pigem horisontaalsed meetmed, teadus, arendustegevus, arendus ja innovatsioon, selle asemel, et soosida mingisuguseid hiigelfirmasid. ja ma olen väga hea, ma, mul on väga hea meel, et me öm, ehm, asusime sellel, ehm, selles valdkonnas tegutsema kohe minu mandaadi algusest kuna reformid olid neli aastat juba kestnud selleks ajaks, kui kriis tekkis, see võimaldas meil ka paremini reageerida. me oleme läinud, me oleme näinud nüüd hästi palju abi, mida on antud konkreetsetele pankadele. okei okay,, see on läinud ühele või teisele pangale, aga samas eesmärgiks oli horisontaalne eesmärk ehk finantssüsteemi stabiliseerimine ja just nimelt see on olnud komisjoni üks suuremaid samme edasi riigiabi ajal, alal, et on keskendutud just nimelt horisontaalsetele eesmärkidele. kuigi me tegutseme kriisi tingimustes, kus eriti oluline on äh, kiirus ja paindlikkus, me ei seadnud siin ohtu võrdseid võimalusi. ja me ei äh, andnud ka või me ei jätnud ka maksumaksjatele äh, Eh, nii-öelda blanko allkirja andmist, ehm, et, et nad peaksid eh, kinnitama kõik, mida me iganes ka ehm, teeme. arved, arvestades möödunud aastat on suur ehm, saavutus, et meie siseturg on jäänud terveks ja kui ma nüüd peaksin tegema nimekirja nendest asjadest, mis aitasid meid toime tulla kriisi kõige öm, raskemate probleemidega, ütleksin ma, need on esiteks eh, meie volitused õigusaktide täitmise tagamise jälgimisel, eh, õige institutsionaalne raamistik, eh, Euroopa konkurentsivõrgustik, reputatsioon, aga samuti ka valmidus esitada vägagi ähm, nii-öelda grillivaid küsimusi ja tõsiseid küsimusi ja kindlasti ka pühendumus kõikides liikmesriikides. me ei saa jääda rahule sellega, mida me oleme saavutanud, me peame pürgima enamal, enamat saavutama, aga ma arvan, et me oleme õigel teel. nagu te olete minu varasematest kommentaaridest märganud, üks komisjoni põhisõnumeid on, et tuleb ühelt poolt kasutada vägagi rangeid põhimõtteid, aga samas protsessid peavad olema paindlikud. mul on äärmiselt hea meel konstateerida ka seda, et suurt äh, abi on meie töös andnud projektipõhine töötamine konkurentsi peadirektoraadis. meil on nüüd töötajad, kes ähm, koos käsitlevad ühe ja sama sektori liitumis, konkurentsipoliitika, riigipoliitika küsimusi. näiteks kui võtta pangandus, siis see, et meil ähm, ühe sektori eri valdkondadega tegelevad töötajad on nüüd ühte koondatud, see on võimaldanud ühendada nende teadmisi ja kogemusi ja see on aidanud meil ka välja tulla kriisist. nüüd ma räägiksin meie mõningatest poliitikainstrumentidest Evans rap-, Evansi raportis olid mõningad konkreetsed ettepanekud tehtud meie aruande koostamiseks ja sellest oleme me lähtunud ka kahe tuhande kaheksanda aasta konkurentsiaruande koostamisel, parlamendis tehti ka, tehti just nimelt neid ettepanekuid, kuidas see raport võiks paremini mm, olla koostatud. Äh, laialdasemalt oleme teadvustanud, kui oluline on selge kommunikatsioon. ja sellepärast oleme me vägagi selgelt püüdnud sõnastada dokumente, kus me oma põhiuudiseid ähm, teavitame. me lõpp, leppisime veebruaris ja juulis kokku juhistes pangandussektorile, nüüd me peame nende plaanidega edasi minema me oleme pikendanud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta oktoobrini ühenduse juhendit riigiabi kohta ähm, raskustes olevatele firmadele ja me oleme ka välja andnud uue juhise lairibaühendusele. niimoodi, et avaliku sektori vahendeid saaks õigesti suunata nendele projektidele, mis parandavad Euroopa konkurentsivõimet. ja veel üks küsimus, äh, lihtsustatud protseduurireeglid ähm, koolituse andmiseks ähm, puuetega töötajatele. ma olen vägagi selgelt maha öelnud, kuivõrd oluline on konkurents majanduskasvu seisukohalt ja, ja tegelikult see on sama tähtis ka majanduskriisi aegadel, võib-olla isegi veelgi tähtsam, sellepärast et konkurentsipoliitika aitab paremini äh, ressursse suunata, aits-, äh, aitab kaitsta maksumaksjat ning kindlustab ka õiglased võimalused ja samuti aitab kaasa innovatsioonile. samuti peame väga selgelt ütlema, et äh, tegelikult finantssektor oli vägagi eriline juhtum suurt sekkumist finantssektorisse ei tohiks tuua ettekäändeks mass, massilisele riigiabile teistes sektorites. küsimus ei ole sugugi selles, nagu panga, pangad või pangatöötajad meile rohkem korda läheksid kui teiste sektorite töötajad. küsimus on lihtsalt selles, et finantssektor on meie vereringe ja sellest on võimalik kasu saada kogu majandusel. Euroopa konkurentsipoliitika ähm, elluviimise tagamine kõikides sektorites on võti, mille kaudu on meil kiiresti võimalik taastada meie majandused, ilma et maksumaksjate raha raisataks ja ma olen kindel, et see on küsimus, mida vägagi tihti teie valimisringkondades teie valijad küsivad, et aga mida te teete kogu selle äh, Eh, maksurahaga, mis me maksame. mis puudutab majanduslikku elustam-, eh, majanduslikku elustamist või kriisist väljatulekut, selle kohta ma tahaksin öelda paar märkust. ma arvan, et me ei ole kaugeltki mitte veel kriisiga ühel pool. ma arvan, et need inimesed, kes ütlevad, et kriis on läbi, nemad ikka veel unistavad ma arvan, et nende majanduslike tagajärgedega, mis kriisist tuli, peame me veel toime tulema ähm, aastate jooksul, eriti näiteks avaliku sektori mm, võla osas. tänapäeva või tä-, praeguse hetke kriisipoliitika ei tohi ohtu seada siseturgu, mina sooviksin teile omalt poolt kinnitada, et äh, riigiabi ähm, ajutine raamistik oli igati tark otsus komisjoni äh, poolt, siis see on siiski ajutine. jah, on selliseid ajutisi asju, mis kestavad ter-, igavesti, ma võin teile kinnitada, et see riigiabi ajutine raamistik tõesti ka jääb ajutiseks. väga palju initsiatiive on olnud ka näiteks konkurentsipoliitika ja liitumiste või ühinemiste kontrolli osas näiteks valge raamat ähm, konkurentsireeglite rikkumise karistuse eest, mm, liht-, lihtsustatud kokkuleppemenetluse osas, ähm, turgu valitsevate seisundi, turgu valitseva seisundiga ettevõtete osas ning liitumiste osas. nüüd sektorite juurde. meil on ravimisektoris uued juhtumid tõusetunud. meil on elanikkonna va-, vananemine, me, seagripp, me ei saa edasi lükata jõupingutusi, et selle sektori öö, funktsioneerimist parandada. ja kui selles sektoris on läbi viidud mingisugune uurimine, siis selle uurimust uurimise tulemused või plussid kestavad aastaid, nii nagu energiasektoriski, nii et ma ütlen teile, et siit on tulemas uudiseid. kartellide kohta, kartellid ja tarbijad. meil on selle kohta eraldi peatükk meie kahe tuhande kaheksanda aasta raportis. kolmkümmend neli ettevõtet said trahvi kogusummas kaks koma kakskümmend seitse miljardit eurot tegu oli seitsme kartelli juhtumiga äh,, banaanikartell, autoklaasikartell ja nii edasi. kaheksa ettevõtet said kahe juhtu, on saanud kahe tuhande üheksandal aastal öö, äh, trahviks üks koma kakskümmend neli äh, miljardit. me oleme püüdnud ka mõõta kartellide tekitatud kahju, see on väga huvitav küsimus. vahel inimesed ütlevad, et noh, äh, mis on teie suurim saavutus, minu suurim saavutus või, või suurpäev oleks see, kui ma saaksin konstateerida, et me oleme oma töö tõesti ähm, mm, korralikult ära teinud, aga noh äh,, paraku ei ole kõik veel ingliteks saanud. kartellide küsim-, äh, kartellidega mene-, kartellide menetlemine on üks asi, aga kartelli küsimust tuleb ka eurooplastele selgitada. meil on kahe tuhande viiendast kahe tuhande seitsmenda aastani toimunud uurimised kaheksateistkümne kartelli osas ja me oleme mm, kasutanud vägagi konservatiivseid öö, oletusi, oletasime, et nad võib-olla õigustamatult eh, eh, küsisid raha rohkem, eh, küsisid raha kümme protsenti rohkem, aga juba see kümme protsenti rohkem tekitas seitse koma kuus miljardit eurot kahju. või ne, sellega nad on tekitanud, see kaheksateist kartelli on tekitanud kahju seitse koma kuus miljardit. see ei ole sugugi väike number, ma olen tegelikult täiesti kindel, et tegelik kahju, millega kartellid on tekitanud, on palju suurem. Ühendkuningriigis on läbi viidud uurimus ja hinnanguliselt iga avastatud kartellijuhtum tähendab seda, et viis kartellijuhtumit ei sünnigi või siis lõpetavad oma tegevuse. see tähendab seda, et tegelikult meie kartellide äh, alal tehtav töö ähm, säästab kümneid miljardeid ja on ühtlasi ka preventsiooni ähm, meede. nüüd trahvide juurde. kartellid ja muud seaduserikkujad, nende all kannatavad kõik eurooplased ja meil on vaja selliseid trahve, et nende kartellide poolt tekitatav kahju tulevikus väheneks vahel öeldakse, et kõrged trahvid on tarbija huvides ja ettevõtja vaenulikud. mina sellise seisukohaga ei nõustu. tegelikult ka ettevõtjad kannatavad, kui nende tarnijad, ettevõtted, kellelt nemad sisse ostavad midagi, on kartelli liikmed. niisiis, kõik, kogu ettevõtluse huvides on seaduse järgi käia ja tegelikult enamik ettevõtjaid seda ka teevad ma tahaksin seda vägagi selgelt välja öelda. jah, mõned trahvid on tõesti väga suured, aga nad on tegelikult alati rangelt seotud ettevõtte käibega, selle käibega, mis ettevõte saab sellest vastavast tootest või teenustest ning samuti on ta seotud selle, trahv seotud sellega, kui pikka aega see rikkumine on toimunud. ja mitte iialgi ei lähe trahv suuremaks kui kümme protsenti ettevõtte käibest. tegelikult neli viiest kartellitrahvist moodustavad alla viie protsendi ettevõtte aastakäibest. nii et meie trahvid on vägagi tõhusad ähm, seaduserekkumisi takistavad meetmed, aga samas need numbrid, trahvinumbrid ei ole taevast võetud, tegelikult otsustava tähtsusega selleks, et takistada kümnete milja-, äh, miljardite kahju äh, igal aastal Euroopas. ja lõpetuseks. meil on plaanis säilitada jätkuvalt võrdsed tingimused, suurendada tarbijate heaolu, aga ma arvan, et meie tööl on ka suurem väärtus. see nimelt näitab, et tugev, kuid õig-, range, kuid õiglane tururegulatsioon on võimalik ja need, kes süsteemi äh, rikuvad, need peaksid ka oma karistuse saama, see on vägagi tähtis sõnum mitte ainult teistele poliitika tegijatele, aga kõikidele eurooplastele. ja lõpetuseks, komisjon on kogu selle töö ära teinud vähem kui saja miljoni euroga aastas. arvestades seda, milline on meie töö turumõju, mõeldes selle peale, milliseid miljardeid kahju tekitavad kartellid ja öö, Mm, nende tegevus, see näitab, et äh, komisjoni konkurentsipoliitikas on äh, äh, hinna-kvaliteedi suhe vägagi paigas. suur aitäh, proua volinik! oleme hakanud oma kõnelejatele aplausi tegema nende sõnavõttude eest, aitäh ka selle eest! ja palun võtke seda aplausi kui aplausi teie rolli ees finantskriisi ajal. tean, et ei ole olnud lihtne üritada ranget joont hoida konkurentsipoliitika osas ja riigiabi osas. ja kindlasti see küsimus tõusetub ka siin teiste poolt. ja samal ajal, kui te pidite sellega tegelema, on olnud ka teisi, nagu te ütlesite, olulisi öö, äh, küsimusi, millega on vaja olnud tegeleda Te mainisite kartelle ja selle äh, tulenevat kahju tarbijale. mainisite ka seda valget raamatut. ehk saaksite meile rääkida, milline on teie äh, ettepandav tegevuskava selle osas, tean, et tahate teha veel midagi ära selle komisjoni mandaadi ajal. samas ka, millist rolli hakkab parlament siin mängima, sest äh, eelnevate mõttevahetuste ajal äh, olete te lubanud, et te parlamenti kaasate nii palju kui võimalik. ja see oli midagi sellist, mis oli ka selle komisjoni raportis enne valimisi. nii et palun teil kõigepealt sellele vastata ja siis pöördun kolleegide poole, et nad saaksid küsimusi esitada. vabandan, et ise esimese küsimuse küsisin, me ei tee seda väga tihti, aga see oli tõesti oluline küsimus meie komisjoni jaoks paar kuud tagasi ma olen täiesti kindel, proua esimees, et äh, austatud parlamendisaadik äh, härra Pauls äh, küsib äh, selle küsimuse sellepärast, et äh, see on äh, selline küsimus, mis on äh, huvitav ja oluline kogu majanduskomisjonile äh,. nagu te mainisite, tunnen ma kohustust äh, majanduskomisjoni eest äh, Äh, ja olen lubanud ka omalt poolt, et samm-sammult äh, me informeerime teie komisjoni liikmeid. lisaks sellele, võttes arvesse ka seda, mis oli teie raportis, et see oli selge sõnum, oleme seda sõnumit uurinud ja on ja see on oluline selles, kuidas me mõtleme. komisjon äh, aktiivselt analüüsib teie resolutsiooni valge raamatu üle. aga, ja ma nüüd kordan ennast äh,, tean, et see on ka teie mõtteviis äh,, Ameerika Ühendriikide tüüpi niisugune suured kohtuasjad ei ole meie eesmärgiks, komisjon ei kavatse sellise asjaga tegelema hakata. nii et ükskõik, milline on lõppettepanek, teiega konsulteeritakse, teie arvamus on olnud meie jaoks oluline, ma võtan seda arvesse ja meie oma konkreetsete äh, äh, töö eesmärkidega, me oleme viimased viis aastat äh, analüüsinud Euroopa probleeme äh,, konkurentsivõime äh,, meie programmid ja valge raamatus, valges raamatus oli samuti ettepanekud, mis aitaksid meil ol olemasolevast olukorrast välja tulla, aitäh. Uh, meil on kaheksateist inimest, kes on avaldanud soovi küsimusi küsida, nii et kui me saaksime piirduda ühe minutiga iga küsimuse jaoks ja võtan äh, küsimused kolmestes gruppides, et meil oleks parem äh, võimalus need kõik äh, läbida. esimeseks on nimekirjas härra aseesimees. suur tänu, vabandust, ma just valmistasin ette oma esimest küsimust. kriis on viinud asjad nii kaugele, et kõik toimub väga kiiresti nii et äh, me peame arvestama kogu aeg seda, mis toimub äh, päev tagasi ning äh, hiljutine tähtsündmus oli siis see, kui Hispaania valitsus saatis tööstusvolinikule kirja, mis puudutas siis Opeli tehase sulgemist või vähe, osalist sulgemist Hispaanias Saragossas ning paar päeva tagasi öeldi, et G kakskümmend otsustas, et kriisist väljumine peab toimuma koordineeritult ja mitte iga riik omaette ning minu küsimus oleks siis järgmine, et kas proua volinik, kas ta arv, kas te arvate, et kas peaks üle vaatama need äh, abid, mida Saksamaa on lubanud, tähendab seda, et äh, võet-, ei võeta arvesse tegelikke konkurentsikriteeriumeid ning ähm, kas tuleb arvesse võtta äh, ainult tööstuslikke kriteeriumeid, vaid ka regionaalküsimusi ning kolmandaks, äh, kas peaks mõtlema selle peale, kui efektiivsed need abid on äh, teatud, ähm, teatud ähm, töökohtade säilitamises konkreetses tehases konkreetses riigis. järgmiseks proua Wortmann Kool ja dank u wel, voorzitter. Allereerst. Eh, suur tänu teile. kõigepealt eh, sooviksin avada oma lugupidamist eh, proua volinikule, sest ta olete, te olete meiega ikka järjepidevalt kohtunud ning tahaksin küsida selle koht-, nende suuniste kohta, mida te välja pakkusite kahekümne teisel juulil. kas äh, Äh, te võtate arvesse iga üksikjuhtumit eraldi, kuid äh, kas enne toetust, äh, toetust jagamist ei peaks arvesse võtma iga, iga küsimust eraldi, näiteks ING puhul. kuidas, kuidas see, mis te enne kahekümne teist juulit ütlesite, läheb kokku sellega, mida ütlesite pärast kahekümne teist juulit? ma arvan, et peaks võtma arvesse ka olukorda igas riigis, kus on, kus asuvad need pangad, millegast, millest juttu on. paljudel pankadel on oluline tegevus ka Ameerika Ühendriikides ning mujal väljaspool Euroopat. tihtipeale eh, müüakse maha täiesti toimivaid ettevõtte osi ning müüakse maha lausa see osa, mis on kõige paremini toimiv. mind see hämmastab, sellepärast et minu meelest on praegu äh, Äh, toimub midagi praegu väga kummalist, sest üritatakse turgu tugevdada. samas aga Euroopa turg on üks maailma avatumaid, kui me võtame arvesse äh, kõiki äh, olukordi, kas ING puhul näiteks võeti kõiki erinevaid aspekte arvesse toetuse avaldamisel? järgmiseks härra Langen, palun. suur tänu proua Kroes. Teie, teie voliniku töö hakkab ähm, lõppema, te olete veel kord öelnud, et konkurentsipoliitika on väga oluline ning riigiabi, äh, kartellide vastane võitlus ja ähm, ühinemiste kontroll on ähm, äh, küsimused, mida komisjon väga hästi praegusel hetkel saab kontrollida nüüd see, mida me viimase paari aasta jooksul näinud oleme, on see, et näiteks energiasektoris on äh, komisjon vägagi palju sekkunud ja minu meelest on ta aeg-ajalt läinud liialtki kaugele. teiseks äh, suunised, mille komisjon esitas on rajatud väga vanale õiguslikule alusele, need on pärit seitsmekümne viiendast aastast. ning eh, seal ei ole Euroopa Parlamendi poolset panust mitte mingisugust, minu meelest peaks eh, selle üle samuti sügavalt järele mõtlema. ning eh, mis puudutab nüüd Opeli juhtumit, mille puhul avaldas protesti üks liikmesriik, siis tihtipeale juhtub niimoodi, et kui tekivad sektoripõhised äh, järelepärimised, siis äh, teie ütlesite, et äh, me peame näiteks farmatseutikasektori peale võttes, mõeldes gripiepideemiale, mis Euroopas on algamas. ma ei tea, kas meil ei oleks vaja siiski pisut konkreetsemaid suuniseid kui see? Uh, proua volinik, teil on nüüd võimalus vastata esimesele küsimuste paketile võttes arvesse ja komisjoni aseesimees mainis õigesti, et need kirjad tulevad liikmesriikidelt, mitte ainult Hispaania valitsuselt, aga terve rida teisi liikmesriike on meie poole pöördunud samas küsimuses. ja isegi kui selles oli ainult Hispaania valitsus, sellest piisas, et võtta, võtta arvesse, et me peame väljendama ennast väga selgelt. mäletan meie diskussiooni parlamendi täiskogus Strasbourgis, kui me arutasime seda, mis on kaalul. rääkides äh, ajutisest raamistikust, äh, mainisin juba oma esialgses sõnavõtus, et äh, iseenesest oli selline raamistik mõttekas, see puudutas selliseid majandustegevusi, mis finantskriisi tingimustes olid silmiti suure probleemiga. oluline oli leida liikmesriikidele tee siit välja ja pärast komisjoni Euroopa majanduse taastamise kava soovitusi eh, tulime me välja ajutise raamistiku vastuvõtmisega ja ajutist raamistikku rakendades saavad liikmesriigid rahastada Äh, ükskõik äh, millist sektorit, äh, mis on langenud ebasoodsatesse tingimustesse, sealhulgas ka autotööstust. meie peamiseks eesmärgiks oleks tagada autotööstuse elujõulisus, see on äärmiselt oluline tööstus, kahtlemata, seal on väga palju töökohti, aga me peame arvesse võtma ka selle, et see on selline tööstus, kus on väga suur ületootmine. nii et ajutine raamistik, seda saab kasutada ainult sellistel juhtudel, kui kõne all olev ettevõte ei olnud raskustes juba enne kriisi. nii et äh, me jälgisime seda joont, et esimene juuli kaks tuhat kaheksa oli see nii-öelda piir, mille me tõmbasime nii et sellises olukorras saab äh, ettevõte taodelda tavapäraste reeglite restruktureerimise, päästmise reeglite järgi käitumist, nii et äh, me oleme teadlikud sellest, et me peame äh, taotlema võrdset mänguvälja, võimalikult vähendama negatiivseid mõjusid, nii et see ei ole nii-öelda carte blanche. vastates teie enda parlamendiliikmete küsimustele saan ma öelda, et seda saab rakendada ainult siis, kui arvesse ei võeta nii-öelda poliitilist kriteeriumit, nii et mitte mingisuguseid geograafilisi või teisi küsimusi ei eh, saa siin siduda selle konkurentsikriteeriumiga. nii et jah, faktid ja numbrid, eh, need on olulised, neid me üritame ka tuvastada ja seal me olemegi palunud eh, Saksamaa valitsusel meile vastusi anda ja oleme palunud mõnda inimest, kes olid seotud otsuste tegemise protsessiga, äh, Opeli puhul äh, meile vastuseid andma. oleme võtnud arvesse ka selle, et tõesti, me räägime siin töökohtadest, aga mitte ainult ühe liikmesriigi töökohtadest. meil on siin Euroopa-ülene väljakutse. lõppkokkuvõttes äh, tuleb tagada, et see oleks elujõuline tööstus, et see oleks selline tööstus, millel on tulevik ja mina ei tunnista mingisuguseid lühiajalisi lähenemisi, kus lihtsalt garanteeritakse töökoht lühikeseks ajaks. me tõesti peame olema teadlikud sellest, millised on meie vastutused. siin ei anta mingisugust äh, carte blanche'i, ei tehta mingeid kiireid otsuseid rääkides nüüd ingist. see on huvitav äh, teema, sest et siin on samuti kaks erinevat teemat, üks on kapitalisüst, ing sai kümme miljardit eurot, me kiitsime selle heaks eelmises novembril ja aastal kaks tuhat üheksa sai ing riigi abi. jällegi Äh, sellisel kujul mis, mis äh, kaheksakümmend protsenti Ingi äh, sellest vastavast portfellist läks Hollandi riigile. mis siin kaalul on? me äh, ajutiselt võtsime selle äh, struktuuri vastu märtsis kaks tuhat üheksa ja siis äh, koostasime koormuste jagamise režiimi äh, siin on tõusetunud mõningased kahtlused, ajutine heakskiit on edasi lükatud viieteistkümnendasse septembrisse ja samal ajal pikendati ka süvauuringut. mis siin on kaalul? meil on tõesti tugevaid kahtlusi ja ma kasutan siin väga diplomaatilist sõna, sest meil on kahtlus selles osas, kas portfelli äh, hindamist võib pidada õigeks ja see on seotud meie äh, vastutusega, me räägime siin riigi abist, äh, ausast ja võrdsest, äh, ausatest võrdsetest tingimustest ja selle huvitava aasta jooksul on minu kogemus see, et meil on endiselt olemas hästi töötavad pangad erinevatest liikmesriikidest Äh, sealt öeldakse, et jah, see, mida te teete, on äh, hea ja tore, kui finantssektor taastub, siis tuleb see meile kõigile kasuks, aga äh, lõppkokkuvõttes peaks meil siiski olema võrdsed tingimused ja samas ei peaks me sattuma hätta oma konkurentidega, kes meie maksurahadega suutsid asjadega korralikult ühele poole saada ja see oligi meie suunis pankade struktureerimisel. me peame tõesti arvesse võtma, et, et on olemas tagajärjed. teatud pankadele on need ebameeldivad. aga see küsimus, äh, et kuidas kokku hoida, kust abi taotleda ja kuidas lõppkokkuvõttes saavutada elujõuline tulevik, see on oluline nii meie jaoks kui ka pangandussektori jaoks. ja kui me üritame säilitada siin Euroopas avatud turgusid, sellega jah, ma tõesti olen nõus, aga meil on tõesti vaja äärmiselt äh, tugevaid äh, tegijaid sellel turul, et olla elujõuline ka globaalsel turul. nii et portfoolio äh, hindamine on üks asi, ja me peame võtma arvesse, et äh, riigiabi tagajärjed peavad olema samuti arvesse võetud selle paketi kujundamisel. ja jah, tõesti, see on meie eesmärgiks kõikide juhtumite puhul, mida me käsitleme. härra Langen puudutas energeetikasektorit meil tõesti olid diskussioonid ja tõesti äh, väga hea, et me alustasime energiasektoriga, sest et äh, äh, tol hetkel me saime juba teada, et selle sektoriga on midagi valesti me terve komisjonina sest et see tundus mõistlik äh, minu kolleegile Andres äh, Piibalgsile, ka kolleegile Tiimasele, tundus mõistlik võtta arvesse neid äh, aspekte, mille me kohe alguses leidsime energiasektorit. nüüd selle tagajärjel, kõige tagajärjel turg töötab paremini, oluline on see, et tarbijad saaksid sealt kätte võimalikult palju nüüd hetkeks räägin veel Opelist, viitan jälle vastusele aseesimehele. jah, me peame tõesti arvestama konkurentsireeglitega ja mitte poliitiliste küsimustega, mis äh, samuti on sisse viidud siia otsuste tegemise protsessi. ja veel üks märkus. minu arvates poliitik ei tohiks äh, hakata juhtima mingit sellist konsortsiumi, mille eest me raha anname nii-öelda. minu isiklik kogemus praeguse ametiaja jooksul on see, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et me finantssektoris järgime sirget joont, vaid oluline on seda järgida ka kõigis sektorites nii et eh, mis iganes sektorite edasiseks uurimiseks välja pakute, eh, kellel rohkem abi vaja on, siis väga keeruline on tõesti tuvastada sellist sektorit. Eh, me oleme tõesti ka ravimitööstuses leidnud midagi sellist, mis ei sobinud meie konkurentsipoliitika lähenemisega ja kui te siin märgite äh, seda, et milline on meie tervishoiu eelarve osa, arvestades kui palju on elanikkond vananenud Euroopas, samas võtame arvesse ka seagrippi, siis mina väidan tõesti, et see mõjutab asju ja ma jään selle juurde. lõppkokkuvõttes räägin ma tõesti väga suurtest investeeringutest. ja kui me räägime sellist tüüpi kuludest, siis seda me tõesti endale lubada ei saa. sektor ise seda peab äh, puhastama. Äh, ja nüüd me äh, oleme leidnud selle süsteemi, kus me oleme parandanud patendisüsteeme ja vähendame ettevõtete kulusid. kindlasti räägime me veel selle sektori tagajärgedest samuti siin. Thank you. Uh, in the next group of three, I will take aitäh, härra Puumann, Sanchez Presado ja siis härra Gozes ja siis annan sõna taas volinikule, palun. Frau Kommissarin, dieser Ausschuss hat immer viel aitäh, proua volinik, meie komisjon on andnud teile väga suure toetuse, ehm, et Euroopa konkurentsipoliitika oleks tugev, seda me üldse kahtluse alla ei sea. aga võitluses kriisiga on püütud ühendada mõt-, mitmesuguseid poliitikaid. põhimõtteliselt on mul ähm, silme ees praegu Opeli juhtum. kümme tuhat ähm, töökohta kadus äh, General Motorsist Saksamaalt ja nüüd on risk viieteistkümne tuhande töökoha osas. föderaalvalitsus on püüdnud äh, nii-öelda silda ehitada. miks teie ei üt-, tööstuspoliitika seisukohast, et vägagi tervitatav on, kui tööstusettevõtted ikkagi Euroopasse jääksid ja et kui äh, võetaks kasutusele autosektoris äh, uusi tehnoloogiaid, no konkurentsipoliitikat tuleb muidugi ka kaitsta aga millal te selle analüüsi lõpetate, et me lõpuks ometi saaksime edasi minna selle päästmisplaaniga äh,, sellepärast et me peame väga kärmelt tegutsema ja meil on vaja leida õiget lahendust, vastasel juhul viskame lapse koos vanniveega välja. teiseks, Poolas te annate Vutši linnale regionaalabi, viiskümmend neli miljonit eurot. aga samal ajal kaks tuhat töötajat jäävad töökohtadest ilma Iirimaal. ja see läheb päris kenakese summa maksma. Dell ostab Iiri tarkvarafirma, töökohad kaovad, no minu meelest siin puudub nagu igasugune äh, mõte, te rääkisite sellest, et erinevaid poliitikaid kombineerib ette, aga antud juhul on vaja regionaal- ja tööstuspoliitikat kombineerida, sest vastasel juhul lõpeb see asi sellega, et me finantseerime ettevõtteid, kes siis töötajad koondavad. tuleks ikka kindlustada, et meid ära ei kasutataks. tänan, proua volinik ning äh, suur tänu selle suurepärase koostööd, millest me oleme teinud viimased viis aastat, tahaksin rääkida äh, finantskriisist. teine küsimus äh, puudutab äh, piimakriisi. me, meie praegu kriis, ähm, selle kohta on öeldud, et võib-olla oleks selle tagasi selle vastu võitlemiseks vaja vähendada konkurentsi, kui tegelikult konkurents on aidanud meil kriisist üle saada, meil on vaja igal juhul strateegiaid, kuidas sellest üle saada, meil on vaja näiteks eh, mõelda selle peale, kuidas abi edasi osutada, praegu on abi osutatud eh, finantssektorile kolmesaja miljardi euro eest, me peame mõtlema piirangute peale, me peame mõtlema selle peale, kuidas eh, mitte jätkusuutlikud toimimismudelid kasutusest maha võtta ning mis puudutab aga mis puudutab erategevust, siis eh, me peame mõtlema, kuidas eh, kaitsta tarbijat, kuidas kaitsta, eh, kuidas kaitsta õiguslikku alust, me, ma arvan, et neid küsimusi tuleb väga tähelepanelikult jälgida ning mis puudutab nüüd piimakriisi, siis oleme just üle elanud väga Äh, raske kriisi hinnad on langenud, kuid me äh, nägime ka seda, kuidas, äh, kuidas tor-, tootjatele makstavad hinnad langesid nelikümmend viis kuni viiskümmend protsenti ja samas tarbijahinnad langesid kõigest kaks protsenti, mis tähendas seda, et et tegelikult turg ei reageerinud hindade tegelikule langemisele, nii et siin tähendab seda, et tegu on konkurentsi moodust-, moonutusega äh, ja see tähendab seda, et tegu on tõsise turuprobleemiga, me peame, kas te kavatsete samuti tegeleda sellesse? tänan, proua volinik, ma olen nõus sellega, kui te ütlete, et äh, me peame võitlema pettuse vastu, kuid samas te ütlesite, et, et konkurents on tegelikult tarbijale kasulik kuid äh, see ei tähenda seda, et äh, konkurents peab äh, pöörduma tööhõive vastu, sest kui pole tööd, siis ei ole ka tarbijat. ning oluline on see, et me peaksime olema selles valdkonnas väga pragmaatilised. ning ma olen pisut hämmeldunud teie sõnavõtust New Yorgis Prantsusmaa ja New Yorgi vastu, ma eeldan, et et teie sõuline ja kirjalik sõnavõtt ei olnud täpselt ühesugused, te ütlesite, et ei tohi ära hävitada seda, mis juba olemas on nüüd see, mis eh, puudutab eh, valikulise jagamise peale, näiteks eh, luksustööstus annab väga palju tööd Euroopas, see on üks Euroopa tunnustest lausa ning mis puudutab turumoonutusi, kas vastab tõele see, et te esitate direktiivi projekti komisjonis selles valdkonnas, samas kui selles osas on laiemal Eh, laiemal pinnal juba toimunud arutelusid, et eh, ära hoida eh, selle, et toimuksid meie turul samasugused liialdused nagu Ameerika Ühendriikides. kuidas te kavatsete selle kõige juures kaitsta tööhõivet? Uh, proua volinik, palun, ma annaksin nüüd sõna teile vastamiseks ja kui äkki oleks võimalik lühemalt vastata, sest umbes kakskümmend ehm, sõnasoovijat on alustan kõige lõpust. komisjoni äh, reageering on täiesti vastav Euroopa tavadele. teiseks tahaksin vastata saadik Pulmanile. see konkurentsi nii-öelda sissetoomine, kas see on osa lahendusest. asi on lihtsalt selles, et kui me konkurentsireeglitest kinni ei pe-, pea, läheb see väga kalliks maksma. ma olen absoluutselt teiega nõus, et meil on vaja Euroopas tööstus, mitte ainult ei ole vaja, me ka soovime seda Euroopas, aga see peab olema elujõuline ja, ja terve tööstus ja see on üks öö, öö, kriisi aspekt, et kriis ei ole mitte ainult väga paha, see on ka võimaluste hetk. see on hetk, kus on võimalik välja selgitada, kuidas elujõuliseks ettevõtteid muuta. Opeli juhtum on täpselt äh, näide äh, e. autosektoris ei tohiks säilida kasutamata toim-, to-, äh, tootmisvõimsusi, seal peab ikkagi olema paigas nõudlus ja äh, pakkumine ja veel, ähm, selliseid näiteid nagu Dell ei ole mitte ainult üks, äh, neid on veelgi. kui me mõtleme regionaalabi ja tööstusabi peale, need on vahendid, mis me anname riik, liikmesriikide käsutusse, et nemad saaksid siis neid kasutada oma majanduse elavdamiseks. Delli juhtumi kohta tahaksin teile kinnitada, selle, seda on mulle muuseas äh, öelnud äh, isiklikult Delli inimesed neil ei ole vähimaidki plaane Iirimaalt lahkuda. ehk küsimus ei ole selles, kuidas, et kuida-, kus me rohkem raha saaksime teenida. ei, nad isegi mõtlesid vahepeal Euroopa äh, siis äh, punktidele väljaspool Euroopat, aga selles mõttes ma olengi tänulik, et meil olid olemas regionaalabi vahendid ja niimoodi me saime vastu tulla näiteks ka Poolale. proua esimees varemgi on juttu olnud sellest, et ega ärimaailm ei mõtle eelkõige selle peale, et mis mõttes meile riigiabi kasulik on, et mida me sellest saame. siin on ka veel muid aspekte, see on seotud eh, infrastruktuuriga, tööjõuga, ehm, maksusüsteemiga, ehk üks või teine ettevõte ei vali tegutsemiskohta mitte ainult selle järgi, kas äh, on riigiabi, et seal on palju öö, muidki asju ja Saksamaal on ka selle kohta näiteid. seal on palutud ühel konsultatsioonifirmal läbi viia uurimus, et pingereas millisel kohal on riigiabi, kui ettevõtted otsustavad oma ettevõtete asukohta, riigiabi oli kolmeteistkümnendal kohal põhjenduste hulgast. seda siis Poola ja Iirimaa kohta ja saadik Sanchez Presedo ütles väga õigesti, et siin ei ole küsimus mitte ainult selles, kuidas me restruktureerime, küsimus on ka selles, kuidas me leiame äh, pääsetee nendest probleemidest. meil on praegu käsil teine etapp nõnda öelda, see on re-, restruktureerimine ja kolmas etapp on väljumine, mida kiiremini, seda parem siseturg. on ka siin oluline küsimus üks meie nurgakive on see, kuidas panna kakskümmend seitse riiki koos tegutsema siseturul. Need öö, erasektori trahvid või, või kahjutasu, selle kohta ma annan teile informatsiooni niipea kui vähegi võimalik. ja ma tean, et kõiki soove ei ole alati võimalik täita, aga ma võtan teie soovi teadmiseks. edasi piimandussektor. seda äh, puudutas saadik Sanchez Presedo. me vägagi teame neid probleeme, millega on silmitsi praegu piimatootjad. küsimus on selles, et kes sellelt piimalt koore nii-öelda riisub. tähtis on, et turg oleks konkurentsivõimeline lehmast köögini, aga samas ega põllumehed peavad ka ikka oma tasu kätte saama. komisjon jälgib väga tähelepanelikult toit toimuvat, me teeme väga tihedat koostööd konkurentsiametitega liikmesriikides, nemad on muidugi eriti hästi kursis, juulikuine raport piimandussektori ehm, kohta, seal on eh, loetletud terve rida meetmeid, millega stabiliseerida olukorda piimatu-, piimandussektoris. ja kindlasti on vaja Äh, nende sektoraalsete uuringutega arvestada, mida praegu läbi viiakse. konkurentsipoliitika, kus tarbija on esikohal, no see on vaieldamatult huvitav. eriti see mõte, et vaja on kulut-, äh, vaja on töökohti selleks, et tarbijal oleks raha, mida kulutada see on vägagi päevakorraline küsimus praegu, meil on vaja elujõulist tööstust. aga vaid siis, kui tööhõive ei sõltu riigiabist, vaid siis on meil võimalus seda elujõulist ka tulevikus tagada ja garanteerida neid töökohti ka tulevikus. ja mul on tunne, et aa, e-müük e, e-kaubandus, väga huvitav areng, kolm ümarlauakonverentsi on toimunud neljas, on tulemas oktoobri kolmandal nädalal. esimene rääkis kaupadest ja teenustest, nüüd on jutt rohkem e-muusikast. Te võite olla kindel, et me vägagi teadvustame, et luksuskaupu käsitletakse nii-öelda eristaatusena ja see kolmekümne protsendi ettepanek ei ole sugugi mitte halb. aitäh, proua volinik, järgmine kolmene grupp, Sofi Intveld, Sven Kiigold ja Refiki Ford. Sofi, palun um,. Is... suur tänu, lugupeetud proua volinik, on alati väga hea meel teid siin näha. kõigepealt sooviksin esitada paar eh, küla, eh, küsimust riigiabi kohta. tahaksin öelda ühe üldise arvamuse välja. mõnikord jääb selline mulje, et eh, rahvas arvab, et konkurentsipoliitika hävitab töökohti, kuid minu meelest hävitab töökohti hoopis tööstuse võimetus reforme läbi viia ning kaasajastada oma tegevust. me peaksime siiski meeles pidama seda, et riigiabi äh, on ähm, lisavahend ning nad iseenesest ei äh, töö, tekita töökohti, nad on lihtsalt äh, tugi. nüüd riigiabi, siin on räägitud pankade aitamisest. mulle tundub, et varsti on meil vaja pisut detailsemat analüüsi selle kohta, kui palju riigi abi on läinud pankadele, milline mõju on sellel olnud kui me vaatame, milline on konkurentsiraport möödunud aastast, siis me eh, näeme, et eh, selles, see on üsnagi pikk ja üsnagi põhjalik, kuid oleks vaja siiski teada, kui tihti on, ehm, on ehm, neist abidest kasu olnud ja kui, millal on eh, näiteks komisjon selle vastu protesti tõstnud, näiteks abi autotööstussektorile. siin on öeldud, et seda abi ehm, Ehm, seda abi üritatakse ära kasutada selleks, et käivitada jätkusuutlikku majandust, võetakse arvesse ka keskkondlikke aspekte. ja tahaksin nüüd teada, kas see, ta on tõ-, tegelikult saadud, suudetud ka tõestada, et riigi abi on ähm, kasutuses olnud selleks, et äh, tõesti suunda muuta, et muuta autotööstust keskkonnasõbralikumaks. minule tundub, et see nii ei ole läinud nüüd, mis puudutab, teisi küsimusi ma vist ei puuduta, sest neist on juba räägitud. Te rääkisite ka internetimüügist. Euroopa Parlamendis Evansi koostatud raportis möödunud aastal esitati küsimus, kas oleks võimalik välja uurida näiteks reklaami, internetireklaami sektorit, mis on tohutu tähtsuse omandanud äh, väga paljudel ettevõtudel on seal, ettevõtetel on seal väga suur roll. ja, zunächst mal äh, würde ich gerne noch mal versichern die grundsätzliche unter-. kõigepealt ma sooviksin teile kinnitada, et Saksa tarbijad on äh,, kannatavad väga äh, Ehm, Saksa energiafirmade monopoli rõhumise all ning me peaksime sooviksime teada, kas ehm, komisjon võtab kasutusele meetmeid, sest praegusel hetkel Saksa valitsus ei ole seda teinud, kuid ma küsiksin midagi hoopis millegi muu kohta ning ma, see puudutab ehm, kolmandal juunil Saksa ajalehes avaldatud artikli kohta, siin on, seal öeldi, et Saksa pangandussüsteem oma hoiukassadega on ajast maha jäänud, et ta ei vasta eh, pankade eh, vajaduste järgi ning see ei aita Saksa sõjad, eh, Saksa majandust. ma tahtsin teada, mida te täpsemalt arvate sellest asjast, kuidas see läheb kokku sellega, et põhimõtteliselt teie konkreetne eesmärk on ju toetada konkurentsi, mitte seda vähendada, sest väga palju on selliseid tarbijaid ning väga palju VKE-sid, kes Eh, soovivad saada paremat ligipääsu eh, eh, laenudele, sellega, see on lihtsam kui Saksamaal kui mujal, sest Saksamaal on väga palju erinevaid pangaliike ning mida te arvate sellest, et pank, erapangad on saanud väga palju toetust ja samas hoiukassad on pidanud ise omadega hakkama saama ning kolmandaks ma tahaksin Äh, teada, kas on mingisugune selline meede konkurentsivaldkonnas, mis äh, on kooperatiivpankade ja hoiukassade aitamiseks mõeldud ning ma sooviksin teada ka midagi nende meetmete kohta, äh, mis on kasutusele võetud kahe tuhande üheksandal aastal ning ma tahaksin küsida ka maksuküsimuste poole, ma tahaksin teada, nimelt on väga palju vastu võetud selliseid meetmeid, et ebavõrdset konkurentsi ära hoida Euroopa Liidus, kuid kuid kaudse maksustamise küsimuses ei ole me endiselt suutnud äh, kokkuleppele jõuda ning ma tahaksin teada, kas on, äh, kas on näiteks äh, maksutoetuste osas olnud e-, e ebavõrdset konkurentsi, kas me, mida, kaua veel läheb, enne kui me selles osas midagi ette võtame? aitäh, Äh, proua esimees ja volinik, siin on jällegi küsimus äh, Opelis äh, konkreetsemate detailidega, olen oma enda kirja lisanud sellesse hunnikusse, mis ilmselt teie laual aina kasvab. viis tuhat töökohta Ühendkuningriigis, umbes kolm tuhat on seotud Lutoni tehasega minu enda valimisringkonnas, Elsmere port ja, port ja Lutoni tehased on väga tõhusad tehased, nii et mul on väga hea meel, et te ütlete, et majanduslangus ei tohiks anda carte blanche'i Äh, riigiabi reeglite rikkumiseks ja geograafilised küsimused ei tohiks tulla vabanduseks siin. on selge, et igasugust ümberstruktureerimist peab tegema puhtalt kommertspõhjustel, see peab olema seotud äh, vastavate tehaste tõhususega. nii et minu järg-, küsimused on järgnevad, milliseid konkreetset äh, informatsiooni, milliseid tegevusi te kasutate selleks, et äh, kindlustada, et äh, sellised kommertsreeglid on ka, saavad ka rakendatud, teiseks äh, restruktureerimised, võimalikud restruktureerimised tekitavad tohutut ebakindlust mitte ainult töötajatele endale, vaid äh, tuhandetele inimestele, kes on kaudselt sellega seotud. ilmselgelt on küsimus, äh, tegemist äärmiselt kiireloomulise küsimusega ja mul oleks väga hea meel, kui te saaksite mulle detailsemalt öelda, millise äh, milline on ajaline raamistik eh, teie lõppjäreldustele? volinik, kui te olete valmis. Äh, olen väga nõus äh, Sofi äh, järeldusega töökohtade üle ja selle üle, millist tüüpi töökohti on vaja ja millisel juhul on heaks vahendiks riigiabi. meil on tõesti pikk nimekiri äh, vastuvõetavatest kavadest, äh, mitte ainult rekapitaliseerimine ja garantiid, teil juba on olemas see pikk nimekiri ja kindlasti äh, on mul hea meel teid edaspidi samuti informeerituna hoida. meil on tagatisskeemid, e, e, toetusskeemid, igasugused muud skeemid ja te küsisite, et e, millega me ei olnud nõus no,, mida me heaks ei kiitnud, võin teid sellest küll informeerida, aga kardan, et see võtaks liiga kaua aega, kui ma seda praegu tegema hakkaksin autotööstus. huvitav on siin see, et me üritame saavutada tervet konkurentsivõimelit autotööstust Euroopas ja sellisel juhul peaksime me ära kasutama äh, just seda, et seda roheline väljakutse tuleks siin asjadele kaasata, meil oli siin juba võimalusi riigiabi käigus äh, ja see oli tõesti üks nendest äh, instrumentidest, kus me paar ettepanekut heaks kiita saime, aga lõppkokkuvõttes äh, äh, oleksid äh, tõesti palju kasu, kui me seda asja rohkem veel arutada saaksime. ja siin jällegi peame me küsima selle küsimuse, et milliseid kommertsnõudeid te arvesse võtate sellist tüüpi riigiabi puhul, näiteks kui tegemist on Opeli juhtumiga see sektori järelpärimise uurimise ettepanek äh, reklaami internetisektor, panen selle samuti sinna nimekirja äh, nendest asjadest, mida ehk saaks välja valida, aga praegu on tõesti veel liiga vara teile anda lootust, et äh, see on üks prioriteete ja nüüd rääkides Saksa tarbijatest. Äh, Saksa tarbijad äh, on ühed nendest, äh, kes on rääkinud energiast, mis on liiga kulukas. see oli lihtsalt fakt, sest suured võimsad ettevõtted kasutasid ära oma positsiooni Äh, me oleme selle nüüd murdnud. loodetavasti on selle tagajärg see, et lõppkokkuvõttes äh, tarbija saab äh, ise teha enda jaoks mõistlikud otsused. rääkides nüüd panganduse struktuurist Saksamaal. ja nüüd mõned märkused lisaks sellele intervjuule, mida te tsiteerisite lõppkokkuvõttes mind ei huvita, kes on pangaomanik, kes on aktsionärid, kas see on, sinna hulka kuulub valitsus, kas see on äh, eraisik, minu isiklik seisukoht, siin ma võiksin ennast väga selgelt ennast väljendada, aga see ei puuduta minu vastutusvaldkonda täna. nii et äh, kui me räägime siin erapankadest, säästupankadest, äh, panganduskooperatiividest, siis see on nüüd üks õppetunde, mida me siit kriisist oleme saanud. panga peamine eesmärk, peamine väljakutse on laenata. ja see ongi üks küsimus, mis meie ees nüüd on, et pangad enam ei tegele oma peamise vastutusvaldkonnaga praegusel juhul, kui te ütlete, et inimesed, FKE-d on huvitatud sellest, et nende pank oleks neile lähedal ja et nad, neil oleks võimalus sealt saada laenu, aga kui me räägime siin nüüd Landesbankist, siis eh, selle puhul tõesti on päris suur probleem. Nad ei jäänud riigiabist ilma Äh, neid ei koheldud ebavõrdselt, kui maksumaksja ei oleks valmis sellistele pankadele riigiabi andma, siis päris mitu panka oleks äh, pankrotis. lõppkokkuvõttes äh, see, arvestades, milline on pangandussüsteem Saksamaal, aga ka teistes riikides, siis pangad Äh, sõltumatult sellest, kes on nende omanikud, peavad siiski olema ausas konkurentsis. ja just äh, äh, aus konkurent peab olema see, mis võimaldab neil erinevaid väljapääsuteid leida, mitte riigiabi. näiteks meie uurimus jaepangandussektoris uuris just eraldi suuremaid säästupankasid ja selles kontekstis üritasime me leida Äh, seda, kui palju tehakse koostööd, koostöövaldkonnad, äh, äh, milline on pankade omaniku staatus ja nii edasi. ja lõppkokkuvõttes oli, selgus see, et suuremad pangad tõesti leppisid kokku oma turuosades, oma hindades ja nii edasi. nii et säästupankade olukord on Äh, eraldi need on äh, kas riigikontrolli all, kohalike omavalitsuste kontrolli all, kes on kaasomanikud koos äh, liidumaadega. Teie kehakeel ütleb, et te lükkate minu seisuga tagasi. aga mina ütlen seda. Saksamaal on säästupangad väga konkreetses eriolukorras, sest et nad on riigi kontrolli all ja see riigikontroll toimub läbi kohalike omavalitsuste, aga minu jaoks on see siiski faktor. Nad on kaasomanikud koos liidumaadega ja neid eh, tabas finantskriis märkimisväärselt ja nüüd eh, käivad nad läbi restruktureerimist, milleks nad on sunnitud. nii et me jälgime tihedalt seda, neid arenguid seal mitte ainult riigiabi kontrolli kontekstis, vaid ka antitrusti kontekstis. Teie viimane küsimus puudutas maksuküsimusi. nagu te teate, siis alusleping võimaldab komisjonil teatud tüüpi moonutusi elimineerida, mis ühisturule kahjuks tulevad ja oluline on siin tõesti eristada erinevat tüüpi moonutuste vahel. oluline hulk ettevõtle-, ettevõtte maksustamise küsimus, näiteks Belgia maksusüsteem, kus on koordineerimiskeskused, neid äh, kuulutati komisjoni poolt äh, kokkusobimatuks riigiabiks ja see näitas, et nad on üsna selektiivsed ja seetõttu liikmesriigid äh, ka need režiimid kaotasid. Opeli Ühendkuningriigi küsimus, Lutoni tehas Äh, ma kordan, et lähenemine peab olema puhtalt kommertsalustel. mida me ette võtame? me uurime välja fakte, me uurime välja numbreid, arve, et äh, jõuda välja oma lõpplähenemiseni äh, ja ajaline graafik on see, et mida kiiremini, seda või parem, sest et aeg on otsa saamas ma ei ole, ma ei saa teile kindlalt öelda, millal need vastused tulevad. aga ma saan aru, et need, kelle töökohti see puudutab, mitte ainult töökohad Opelis, vaid ka tarnijad ja nii edasi, ma tean, tihtipeale on terved külad sellist tüüpi tööstustest sõltuvad. ma tean, et need inimesed ootavad kiiret ja selget seisukohta. um,. aitäh, proua volinik. ma pean juba ette vabandama, et äh, ilmselt kõik sõnasoovijad sõna ei saa. järgmine kolmene rühm on tulnud hümne äh,. Luna ja Klopp. aitäh. Nelli, ma sooviksin äh, avaldada tugevat tunnustust sinule sinu tege-, tegutsemise eest kriisi ajal. esimene küsimus puudutab panku. üks pankade rekapitaliseerimise ideid oli ju aidata majandust taastada. eile meil oli kohtumine Jean-Claude Trichet'ga, kes ütles, et väga, et tööd selles suunas jätkatakse. mina saan siiski aru, et äh, pangad on saadud raha kasutanud hoopis oma bilansi täiendamiseks, mitte laenanud seda tarbijatele. mina tahaksin teada riigiabi tõhususe seisukohalt, kas pangad siis ei pea täitma neid kohustusi, mis on sätestatud rekapitaliseerimislepingutes või küsimus on selles, et teised rahapoliitika äh, tugimeetmed puuduvad või siis eelarve osas puudub reageering liikmesriikidelt. ja teine küsimus on puudu-, on seotud riigiabi majandusanalüüsi kvaliteediga komisjonis. mina saan asjast niimoodi aru, et kui ei ole põhjalikult analüüsitud riigi sekkumise tulemusi, on väga raske midagi põhjapanevat öelda riigiabialases debatis. loomulikult me ei saa äh, Äh, puhast poliitilist ähm, tegutsemist välistada, aga ähm, noh, poliitika kui selline võib ka kahjustada saada. mina tahaksingi aru saada, et mida sina arvad, see majandusanalüüsi võimekus ja selle arendamine, see, kui oluline see on, et aru saada, kas äh, riigiabi on positiivne või negatiivne? aitäh, proua volinik viimaste aastate jooksul on tarbijad ja väikeste keskmiste suurustega ettevõtetega juhid saanud kasu sellest ähm, tööst, mis siin on tehtud, kas või minu kodumaal, see, mis puudutab mobiile, ähm, ühesõnaga, ähm, töö tulemused on olnud positiivsed aga samas palju ähm, seda õiguslikku regulatsiooni, mis riike mõjutavad, on pärit just nimelt liikmesriigi parlamendis ja, ja seal on kahetsusväärseid negatiivseid näiteid, kus lihtsalt kummitempel tegutseb energiaalal või transpordialal. kohtu lahendis oli kõige selgesõnalisemalt hukka mõistetud taoline tegutsemine transpordisektoris, et see on täiesti konkurentsivaenulik ja tekib küsimus, et aga kus komisjon siis, Euroopa Komisjon sellel ajal on, kui selliseid asju saab juhtuda? aitäh, minu küsimus on riigiabi kohta. komisjon, mille liik-, liige teie olete, on teinud konkurentsipoliitikast ähm, teie tegutsemise A ja O. aga me teame, et on selliseid äh, juhtumeid, kus konkurents on võim-, äh, võimatu, äh, näiteks kui on mingisugused monopolid, kui on tegu selliste sektoritega nagu transport, energia, telekommunikatsioon, seal on püsikulud väga kõrged ning sellest võivad johtuda probleemid. eraettevõtjad taolistel juhtudel võivad ähm, äh, vähendada oma panust või oma tööd, kui riigi abi sellesse sektorisse ei tule, sellepärast et äh, nende kulutused on väga suured. ja siis veel oli, äh, oligopoli lepingud. minu küsimus on väga lihtne, proua volinik, kas te kavatsete laiendada riigiabi ulatust nii, et sinna alla langeksid öö, üldist maja, üldise majandushuvi objektiks olevad teenused, kas meil on võimalik näha näiteks avaliku sektori investeeringuid taaska-, taastuvenergia liikidesse, sellepärast et fakt on see, et selle kulutused on niivõrd kõrged, et erasektor seda välja kanda ei suuda, aitäh! Danute väga õigesti mainis, et see on väga suur väljakutse ning tegelikult äh, kogu komisjon tegeleb selle küsimusega, me teeme väga tihedat koostööd ähm, majandusrahaasjade äh, nõukoguga ja vastava peadirektoraadiga, see on väga suur väljakutse, meil on ähm, väga suured pühendunud meeskonnad, kes selle teemaga tegutsevad ja ma olen väga tänulik selle eest, et meie kontaktid olid juba paigas ähm, kesk, Euroopa Keskpangaga ning ka mitmete liikmesriikide keskpankadega. Äh, ühesõnaga, me saime nendelt toetust ja, ja nende inimesi tuli ka meie analüüsi töörühmadesse. niisiis, meil tõesti on vaja vägagi head majandusanalüüsi ja mitte ainult selles konkreetses küsimuses. siin teine saadik ka mainis seda, et on selliseid juhtumeid, kus turg nagu ei funktsioneeri ja sellisel juhul tekib küsimus, et kas see on sellepärast, et osapooled ei saagi oma tööd korralikult teha seal või siis on see mingisuguse muu tegevuse tagajärg? Te mainisite üldise majandushuvi teenuseid järgmiseks ametiajaks on juba öeldud, et tähendab, on juba öeldud, et järgmise ametiaja jooksul, komisjoni ametiaja jooksul selle kohta äh, moodustatakse raamistik, aga see ei tähenda, et praegu juba midagi ei saaks ära teha ja, ja tööd on ka tehtud. me peame siiski vahet tegema, kes seda tööd teeb, kes sätestab kriteeriumid, kes teostab järelevalvet sest vahel on tõesti ähm, avaliku majandushuvi teenustega ja, ja neid äh, ei pruugi välja jätta riigiabi m, mm, saajate nimekirjast. nüüd äh, liikmesriikide m, mm, regulatiivasutused, jah, energia, transport ähm,, siin on kindlasti võimalik võimalik välja selgitada, et mida liikmesriikide vastavad ametiasutused valesti on teinud, võib-olla me peaksime siin mm, välja, läbi viima analüüsi ECN-is näiteks, see ehk konkurentsivõrgustik, see on üks mm, koht, kus võiks läbi viia võrdleva anu-, analüüsi äh, mida on tehtud ja kes mida paremini on tehtud, teinud? aitäh! ma olen väga suurtes raskustes, kuus sõnasoovijat on veel andnud märku oma soovist, ma ütleksin, et äh, teeksin sellise ettepaneku, et võtame need kuus koos ja kui ko volinikul ei ole aega kõikidele nendele vastata, siis äh, vastatakse kirjalikult. Kozlik, Syed Kamel, Ola Schmidt and Annika Jury. So Dirk. annan, Dirk, sinule kõigepealt. aitäh, proua esimees. mina tahtsin trahvide kohta küsida. kaks tuhat kaheksa oli see aasta, kui te trahvisite üheksasaja miljoniga Microsofti. ja tegelikult võiks öelda, et on väga hägune piir, et mis takistab ja, ja mis läheb kaugemale, kuidas te seda trahvi defineerite ikkagi? Te ütlesite, et, et põhimõtteliselt saab trahvi sätestada maksimaalselt kümne protsendiga ettevõtte öm, ähm, käibest enamasti see jääb viie protsendi piiresse, aga põhimõtteliselt on ka vii-, viis protsenti käibest väga suur summa, eriti rasketel aegadel. ja kuidas jääb innovatsiooniga? kas trahvide määramisel te alati ähm, nii-öelda kohtlete kõiki võrdselt või te võtate arvesse ka seda, kui innovatiivse firmaga on tegemist. Euroopal on ju innovatsiooni vaja. ma olen teiega täiesti nõus, et ähm, äh, trahvid peaksid mõjuma ähm, seaduserikkust takistami-, takistavalt, aga nad ei tohiks samas takistada innovatsiooni, sellisel juhul me tulistame ennast ise jalga. aitäh! aitäh, proua esimees, aitäh, proua volinik ma olen vägagi rahul, et teil on plaanis ähm, anda välja uued suunised äh, lairibaühenduse ja puuetega töötajate jaoks. Ähm, tahaksin mm, öelda, et et äh, Austraalia panku on väga hulgaliselt nende hulgas, kellel on väga hea krediidireiting. ma tahtsin küsida, et kas me Euroopas peaksime samasugust praktikat järgima, nagu on need Austraalia pangad on järginud. ja teine küsimus pangandussektori kohta. millised on teie seisukohad maailmse finantstehingute maksu suhtes? noh, selle küsimuse vastamiseks läheb päris palju aega, Sergei Kozlik, palun. aitäh. proua volinik, kallid kolleegid. Euroopa Komisjon on astunud samme sanktsioon karbamiidi tootjate vastu. tegu oli kartelliga. aga kõige suurema trahvi sai Slovakkia keemiatehas Novaki kakskümmend miljonit eurot nimelt. mina kardan, et see, eh, sellist summat see tehas ei ole võimeline maksma ja see võib täiesti segi paisata nende äritegevuse, ärgem unustagem, et praegu on kriisiaeg. sellepärast ma sooviksingi teie poole pöörduda palvega. kas oleks võimalik sellele ettevõttel trahvi maksta nii-öelda järelmaksu või ka osade kaupa? kaua, kaevandus äh, tegevus on vähenemas ja see ettevõte on selle regiooni suurim tööandja, ma arvan, et me peame midagi ette võtma, et vältida sotsiaalset katastroofi. aitäh, esimees, aitäh, volinik. kiire tähelepanek. ma arvan, et üks asi, mida me peame siin komisjonis teadvustama, on see, et enamik tahab meist, et turg toimiks, aga samas äh, me sooviksime erandeid teha, kui ähm, on tegu ettevõttega, mis nagu äh, mm, jänni on jäämas mm.. me oleme näiteks nüüd pankadega tegelenud, pidanud neid liiga suureks, et läbi kukkuda. võtame Lloyds DSB äh, juurdluse Ühendkuningriigis, ma arvan, et siin on selliseid asju, mida te ei saa konfidentsiaalsusnõudete tõttu öelda, aga mu tahtsin küsida, et kas te muuhulgas uurida ka seda, et kas Briti valitsus on äh, ignoreerinud Briti konkurentsiameti sätteid? Ole. Olle. aitäh. mina sooviksin vägagi tugevat toetust väljendada volinikule. mina arvan, et võidujooks riigi abiga Euroopas oleks hävitav kogu Euroopale ja ma olen ise väiksest riigist, aga see, mida ütles kolleeg Pullmann, noh, see oleks tegelikult väga äh, raske juhus äh, Eh, minu kodumaal valmistatakse Scania ja Volvo sõidukeid, sõidukeid ja veoautosid ja meie jaoks oleks väga kahjulik, kui Saksamaale selline luba antaks, nagu siin juttu oli. härra Pullmann, me oleme kõik ühes ja samas Euroopa Liidus ja me peaksime kõik käima samade reeglite järgi. ja proua volinik, mina eh, kutsuksin teid üles jääma endale kindlaks, sest ainult niimoodi on võimalik Euroopa tööstusele ellu jääda, aitäh um.! proua volinik, mina sooviksin avaldada tunnustust ähm, komisjoni tegutsemisele kriisitingimustes ning samuti sooviksin avaldada tunnustust teie paindliku ähm, lähenemise eest. me räägime väljumisstrateegiast, mõnedes liikmesriikides on juba nii-öelda äh, toi-, toibumine alanud, aga see ei ole kõikides riikides samaaegselt. kuidas te äh, sellistes tingimustes suudate paindlikku lähenemist säilitada? aitäh, mul on tunne, et meil on vist viis minutit veel aega, aga võib-olla ehk õnnestub meil varastada nii-öelda järgmise päevakorrapunkti käsitlemise ajast. aitäh! ma püüan nüüd hästi kiiresti vastata, ma juba ette vabandan. et ma ei saa laskuda mm, mõningates vastustes taustani kõrged trahvid, jah, ma olen teiega täiesti nõus, aga see on ainus, ainult niimoodi saab õigusrikkujaid, neid, kes teiste ettevõtete ja tarbijate elu raskeks muudavad, kuidas neid saab õpetada me kindlasti lähtume sellest, mis sektoriga on tegemist, millist kahju on tekitatud, millise ajaperioodi jooksul seadusrikkumine ale-, aset leidis, kui pikka aega siis, ja teiseks, kas on, või neljandaks, kas on tegemist korduva seadusrikkumisega? ma sooviksin toonitada seda, et palju rohkem on selliseid ettevõtteid vaieldamatult, kes seadust järgivad, kui seda, neid, kes seda rikuvad. innovatsioon, jah, teil on õigus kui üks aga seadust rikub, kasutab oma turgu valitsevat seisundit, siis teine ei saagi seetõttu innovatsiooniga tegeleda. nii et siin ei saa innovatsiooni vabanduseks tuua, kui tegu on seadusrikkujaga. see seaduse rikkumine võib välistada teiste innovatsiooni õige tee on karistada ja takistada taoliste seadusrikkumiste öö, ähm, kordumist. maksevõimetus, see, et ei suudeta trahve, trahvi maksta praeguses olukorras. me vägagi hoolikalt analüüsime iga üksiku ettevõtte majanduslikku seisu jah, on selliseid võimalusi, kus maksmine võib toimuda ka pisut hiljem, võib maksta osamaksete kaupa trahvi, kui see otsus on vastu võetud juba, siis saab seda maksegraafikut ka arutada. aga kriisitingimustes on ääretult oluline, et välja läheks selline signaal, et kriisitingimustes me teistmoodi ei kohtle kui siis, kui päike paistab nüüd Austraalia pangad. jah, me teame vägagi hästi, et äh, sealne süsteem, sealne järelevalve ähm, süsteem äh, tekitas ähm, parema olukorra. ja tegelikult seda on välja käinud ka kolleeg Charlie McCreevy parlamendile, ta on teinud mõned ettepanekud selle kohta et kasulik oleks võib-olla ähm, neid mõnes mõttes eeskujuks võtta. Slovakkia. kaltsiumkarbiidi kartell. kartellid tekitavad Euroopa majandusele aastas, igal aastal vähemalt kak-, vähemalt kaks mil-, miljonit eurot kahju. me peame arvestama sellega, et antud juhul ähm, trahvi määrates komisjon kõigepealt analüüsib ettevõtte olukorda, ettevõtte maksevõimet, nii nagu muudelgi juhtudel. ja me jõudsime järeldusele, et selle trahvi maksmine ei kahjustaks parandamatult selle ettevõtte elujõulisust. Lloyd Banking Group ma olen täiesti teiega nõus, et toimiv turg on kõigi jaoks hea, nende jaoks, kes tahavad töökohti, on see hea, nende jaoks, kes tahavad teatud kindlust majanduses, on see ka hea. Lloyd äh, Banking Group ähm,, see sündis Halifaxi Šoti panga ähm, liitumisega ja liitumise tingimus, eeltingimuseks oli riigipoolne abi, et ähm, riik aitaks päästa Halifaxi ja Šoti panga. siin oli tegu hästi suurte summadega mm,, selle tulemusel selle panga positsioon jaepangandusturul ähm, positsioon paranes või see muutus ulatuslikumaks ja muidugi tähtis on, et taolised liitumised eh, juba piisavalt koordine-, kontsentreerinud turul ei kahtlu-, kahjustaks veelgi rohkem tarbijate huve. me kindlasti analüüsime Lloyd pangandusgrupi eh, restruktureerimisplaane, selles plaanis peavad olema ette nähtud meetmed, mis täidavad kolme põhikriteeriumi, et pank oleks elujõuline tulevikus, et oleks piisav omaosalus panga poolt ja loomulikult, et see ei moonutaks konkurentsi või kui ta moonutab, siis minimaalselt. siis edasi see väljumisstrateegia ja selle etapid. me analüüsime väljumisstrateegiat vägagi individuaalselt. siin ma jõuan ringiga tagasi oma avasõnade juurde. põhimõtted peaksid jääma muutumatuks. aga suuremat paindlikkust on vaja nende põhimõtete elluviimisel ja ma äh, võin teile kinnitada, et niimoodi see ka saab olema um,. Well, much, uh, suur aitäh, proua volinik. vabandust, äh, unustasin ühe olulise küsimuse rääkides Opelist, äh, jah, seal on kommertsnõuded otsuste tegemise protsessis, aga jah, samamoodi nagu pankadega, kui me ei räägi, ei tegele selle konkreetse äärmiselt olulise osaga autotööstuses, siis äh, äh paneme koorma teistele konkurentidele selles samas autotööstuses ja lõppkokkuvõttes ei ole mõttekas äh, selline tulevik äh, see ei ole mõtteks, sest et oluline on ju, et tulevikus oleks äh, elujõuline autotööstus kogu Euroopa Liidus. suur aitäh, proua volinik. see on ilmselt ka kohane märkus, millega lõpetada oma viimane sõnavõtt siin komisjonis. tänan teid sellest, et tulite ja tänan teid ka kõigi teiste kordade eest, kui te olete meie ette siia tulnud. ja nüüd me peame jätkama järgmise päevakorrapunktiga uh,. Please, we've got a, a very meil on tõesti veel väga tihe päevakord ees, me peame arutama härra Sterksi arvamust, mis puudutab äh, raamatupidamise aastaaruandeid seoses äh, mikromajandusüksustega. nii et palun, et need teist, kes äh, siin ringi liiguvad, teeksid seda vaikselt ja äh, Äh, kui äh, need siin kõrval käivad vestlused äh, saaksid toimuda ehk väljaspool seda saali, sest et härra Sterksil on väga raske siin sõna võtta niimoodi. Sterk, vabandust, et sinult veidi aega näpsasin, aga palun, sinu kord. suur aitäh. proua esimees, üritan teha nii lühidalt kui võimalik meil on siin komisjoni see äh, seisukoht, mis on esitatud, mis äh, võimaldab äh, mikromajandusüksustel loobuda aastaaruande nõudusest, nõudest. olen nõus komisjoni ettepanekuga, et halduskoormust oleks vaja väikeettevõtetele lihtsustada ja ma toetan seda mõtet, aga ma ei ole päris veendunud, et see ettepanek, mis võimaldab äh, liikmesriikidel väikeettevõtetele erandid teha ja loobuda sellest nõus, nõudest aastaaruandele, ma arvan, et eh, see ei vii eh, kuidagi bürokraatia vähenemisele, siin on küll terve rida häid külgi sellel mõttel, aga nad ei ole vist päriselt arvesse võtnud eh, täielikult neid halbu külgi, kui aastaaruandeid ei ole, ja siis, ja seda ei ole mõjuhinnangus äh, arvestatud, sellel on mõju nende väikeettevõtetele rahandusasjadele. kui aastaaruand ei ole, siis on vähem läbipaistvust ja kuidas siis peaks äh, jätkama, kui äh, tahetakse neid ettevõtteid rahastada, kui te pöördute näiteks panga poole, sest et kuidagi on vaja ju oma raamatupidamist neile näidata see oleks üks miinus ja kui liikmesriigid ise saavad otsustada, kas nad tahavad aastaaruandeid või mitte, siis eh, tekib eh, probleem eh, võrdsete tingimustega Euroopas. Klaus Lenner ütleb seda oma raportis ka õigusasjade komisjonile, sest et siis tekivad tõesti ebavõrdse kohtlemise probleemid, ma arvan, et seda ei ole piisavalt arvesse võetud sest on ju selliseid väikevõtteid, ettevõtteid, kellel on piiriülene tegevus, mõnedes riikides, nagu minu riigis, on selliseid ettevõtteid päris palju. nii et minu arvates oleks äh, parem äh, väi-, mikroettevõtet neljandasse direktiivi kaasata, aga panna neile eraldi kategooria. nõuded sellistele väikestele ettevõtetele muidugi peaks olema lihtsustatud, aga on võimalus äh, Äh, lihtsustatud aastaaruande menetlus sisse viia, näiteks äh, selle kohta, kuidas neid peaks avaldama. Äh, ja sellest oleks nendele väikeettevõtetele rohkem kasu, kui öelda, et liikmesriigid ise otsustavad, kas väikeettevõtted peavad aru, aastaaruandeid välja andma või mitte. võiksin käsitleda seda detailsemalt, proua esimees, aga ma olen kindel, et kõik teised liikmed on teadlikud, milles on asja sisu. teen ettepaneku, et me ei toeta seda ettepanekut et ja palume komisjonil, kui ta seda direktiivi järgmisel aastal hakkab üle vaatama, äh, tegeleda mikromajandusüksustega äh, ja vaadata, äh, kuidas seda koormat vähendada sellistele ettevõtetele neljanda direktiivi ülevaatamisega, aitäh. Thank you uh,, Mr Fio. suur tänu. iga aasta see raamatupidamiskohustused nende väikeettevõtete jaoks äh, sunnivad meid arvesse võtma väga palju erinevaid aspekte, mis on omavahel vastuolus, ühest küljest on vaja tõhustada konkurentsi ning samuti ka ähm, ühe äh, äh, panna kattuma vajadused ja kohustused. teisest küljest me peame arvesse võtma ka seda, et me peame selgelt eh, tegutsema raamatupidamisvaldkonnas, et peame üritama mõista eh, seda, milline on olu, ettevõtete tegelikult olukord, millised on nende maksukohustused ning samuti eh, peame ka arvestama sellega, kuidas os-, kuidas näiteks antakse laenu neile, et see toimuks võimalikult läbipaistvalt. me peame Ähm, mikroettevõtete tegevust tõhustama. mis puudutab ühisturgu, siis see peab aluseks võtma ühtse harmoneeritud süsteemi. arvesse tuleb võtta vajadust ka nende riikide vajadust, kellel, kus on palju ettevõtteid, mis toimivad piiriüleselt. ja sellega seoses oleks vaja eh, ühist eh, normatiivi raamatupidamisvaldkondadest, mis tegeleks just nimelt väikeettevõtetega. seda, selles osas võttis parlament vastu omapoolse otsuse kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris ning see soovitas eh, pöörata erilist tähelepanu et väikeettevõtetele, mis töötavad ühes liikmesriigis, kuid regionaalsel tasandil võib-olla eh, väikeettevõttel ei ole väga suurt mõju ühisturule ja konkurentsivõimele riikide vahel, kuid samas peab ütlema, et peaksime siiski eh, raamatupidamisvaldkonnas nende kohustusi vähendama, härra Simon, küsimu. suur tänu, kallid kolleegid. seitsmenda juunini olin mina ühe ühe Saksamaa kõige jõukama piirkonna finants- ja majandusasjade sekretär. ma tean, et paljud miljonid Euroopa kodanikud oleks väga tänulikud selle bürokraatiakoorma kergendamise eest, kuid vahel on vaja siiski, äh, vaja andmeid, et me saaks äh, garanteerida piirkonna arengu, nii et kui me võtame äh, arve, või kui me võtame selle peale, milliseid, millist kasu pakub komisjonipoolne ettepanek, siis äh, äh, kahtlemata bürokraatia vähendamine väliselt võib seda hilisemat infovaegust kuidagi õigustada, aga kuidas komisjon seda asja tegelikult mõelnud on? ei ole sugugi ette näha, kuidas liikmesriigid hiljem äh, Mm, teised infokohustused äh, esitavad oma mikroettevõtetele, et äh, oma statistikavajadused ise katta ja seda mitte komisjoni jaoks, vaid iseenda jaoks. näit-, selleks, et saada maksuinformatsiooni, see on vajalik igasugusele ühiskonnale. mina arvan, et komisjon ei ole piisavalt põhjalikult asjaga tegelenud. komisjon ei tea, millised tagajärjed võiksid olla nendel ettevõtetel, see kui nende bürokraatlikke kohustusi vähendataks. võib-olla on tegu hoopis tagasilöögiga ja et ühest küljest komisjon annab järele, teisest küljest liikmesriigid nõuavad rohkem ning see tähendab seda, et lõpuks äh, pannakse neile rohkem äh, koorma kuklale, kui äh, seda neil praegu on nii, et ma olen nõus sellega, mida ütles härra Sterks, ma toetan seda, mida ta ütles, minu meelest oleks mõistlik, pea, et me peaks, teeks korraliku mõjuhinnangu. kahe tuhande kümnendal aastal peaksime mõtlema selle peale, kuidas on toimunud neljasaja seitsmes direktiiv ja tegeleks mõjuhinnangusega, meil on, mul on veel viis mõjuhinnang, mul on veel viis kõnelejat, katsume rääkida võimalikult lühidalt tänan. ma räägin kõigest paar sõna. kõigepealt äh, ma tahaksin ühineda eelpoolse analüüsiga. see küsimus, äh, selle küsimuse osas äh, toimus tihe arutelu juba möödunud aastal ning selgus, et raamatus, raamatupidamiskohustuste vähendamine võib omada väga halbu tagajärgi ja seda nii maksu kui muudes valdkondades. me võtsime vastu väga mõistliku otsuse, öeldes, et esialgu peaks, äh, peaks võib-olla bürokraatia koormat kergendada nende jaoks, kellel ei ole piiriülest tegevust, kuid samas palusime komisjonilt, et äh, pakutaks lihtsalt välja lihtsustatud raamatupidamisreegleid VKE-dele härra Simon esitas omapoolse arvamuse selle eh, kohta, tema arvamus oli väga hea ja ma arvan, et ei ole mõtet muutuda demagoogiliseks, sest see demagoogia kokkuvõttes teeb ainult kahju ettevõtetele. proua Jury, palun kiiresti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 sest nemad peaksid ikkagi Ungari ähm, seaduste täitmiseks täiendavaid aruandeid koostama ja mina teen sellepärast ettepaneku, et me seda aruannet, raportit praegusel kujul või ar arvamust praegusel kujul heaks ei kiida. minu arvates peaks olema võimalus ise otsustada, kas koha peal, kas kasutada lihtsustatud reegleid või mitte aga me peame kindlasti selle eh, ettevõtte suuruse küsimuse juurde tagasi tulema. aitäh! härra Lange, aitäh! mina sooviksin mainida seda, mis toimus möödunud ametiajal, detsember kaks tuhat kaheksa ehk mitte kaua aega tagasi oli meil tohutu enamus, kes pooldas koormuse vähendamist. nüüd on parlamendis uus ähm, saadikute seltskond, kas me peame nüüd nullist jälle alustama? ma ei poolda sugugi seda, et üldse mingisuguseid reegleid ei oleks. ei, siin on küsimus ikkagi selles, et kas äh, väik-, VKE-d peavad täitma Euroopa reegleid, enamik nendest ju tegutseb ainult rangelt koha peal, nad ei ole öö, ähm, mingisuguste piiriüleste öö, tehingutega seotud, nii et sellepärast minu meelest peaks nende suhtes rakendama miinimumreegleid. Äh, minu meelest ei tohiks jääda sellist muljet, et meie oleme need, kes teavad ülimat tõde tegelikult komisjoni ettepanek on, ähm, seal on täiesti mõte sees. tundub, et härra äh, Sterks tegeleb siin Belgia poliitika ajamisega ja mitte Euroopa poliitika ajamisega. esimees. Äh, jah, ja siis veel kaks sõnasoovi. Ähm, proua Piedikainen, jah, ma teen hästi lühidalt minagi arvan, et oleks ettevõtetele väga kahjulik ja ka ühiskonnale ning tarbijatele väga kahjulik, kui meil ei ole kokku lepitud raamatupidamisreeglites kõikide jaoks. Yeah, thank you very much um,. Meneer Sterks, in de transportcommissie ben ik. aitäh. selle ettepaneku osas ähm, mina kahjuks ei saa aru, mida raportöör on püüdnud saavutada. me tihti räägime sellest, et on vaja vähendada VKE-de koormat, nüüd on komisjon äh, teinud vastava ettepaneku, aga me ei, nagu ei vaevu üldse sellesse süvenema ja ütlema kohe, ütleme kohe ei. minu arvates ikkagi praegu on vaja äh, selle ettepanekuga tegeleda nüüd, kui on majanduslikus mõttes vägagi raske eh, periood? Eh, härra Sterks, kas te soovite vastata? aitäh, proua esimees. härra Langeni kommentaar, ma ei tea, kas ta hollandi keelest otse aru saab, aga noh, võib-olla ta saab ka kui tõesti te arvate, et ma ajan ainult poli-, Belgia poliitikat, no mina ütleksin, et tema siin rääkis Saksamaa, ajas Saksamaa asja. ma ei sea vähimalgi määral kahtluse alla, et meil on vaja lihtsustamist, lihtsustamist on vaja. küsimus on lihtsalt selles, et kas lihtsustama peab just nimelt niimoodi, nagu siin on ette pandud. minu meelest mitte jääb selline mulje, et jah, niimoodi on väga tore VKE-de koorm-, koormat välja vähendada, aga minu arvates see koorem jääb siiski samaks. väga paljude ettevõtete jaoks elu muutub palju raskemaks, nende jaoks siis, kellel on piiriüleseid tehinguid. ma ei tea, kuidas, võib-olla Saksamaa jaoks see probleem ei ole, aga minu kodumaa jaoks küll nende VKE-de elu muutub palju raskemaks, sellepärast et neil saab olema väga raske hankida andmeid oma kaubanduspartnerite kohta, samuti on raske finantseerimist Eh, saada pankadelt, sellepärast et pangad kogu aeg eh, nõuavad ju andmeid ja pankadele, kui midagi soovid neilt rahaliselt saada, siis on kogu aeg vaja esitada neile eh, andmeid oma ettevõtte raha, rahalise seisu kohta ja on vägagi võimalik, et mõningates riikides statistilisi andmeid kogutakse mingisugusel muul moel. noh, hea küll, kenake küll, aga mina ei ole sugugi kindel, et just nimelt sellisel moel vähendatakse halduskoormat, sellepärast et niikuinii tuleb andmeid äh, anda, niikuinii tuleb vor-, äh, mingisuguseid formulare täita. minu arvates me peaksime vägagi tõsiselt analüüsima, millisel moel oleks kõige õigem ja parem vähendada VKE-de halduskoormat ja ma arvan, et me peaksime komisjonil paluma oma direktiivi muuta mina arvan, et halduskoormat tuleb vähendada, aga mitte nii, nagu siin on ette pandud, meil on vaja mingisugust kompromissettepanekut. niimoodi, et sellest selgeks välja tuleks, millises suunas meie arvates oleks kõige parem edasi minna. aitäh, ma ar-, mul on tunne, et mõned kolleegid tahtsid veel sõna, aga arvamuse koostajale jääb siiski viimane sõna. võib-olla arvamuse koostaja öö, äh, võiks mõningaid muudatusi või parandusi sisse võtta. teine oktoober kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise viimane tähtaeg, juba on saadetud välja informatsioon, et me saame ainult inglise keeles, inglisekeelseid muudatusettepanekuid vastu võtta, muidu jääme tähtajast äh, välja. hääletamine kuuendal oktoobril, jah, ma näen küll, härra Langen, et te kätt tõstate Ehm, ma lihtsalt tahtsin ajakava ära rääkida. E, õigusasjade komisjonis kümnendal ehm, kuupäeval hääletamine e, plenaaris e, esimesel detsembril. küsimus on aga selles, et kas me üldse arvamuse esitame või mitte. härra Langel, kas teil oli protseduuriline küsimus? Teil on jah, emakeel inglise keel, me oleme tihti muudatusettepanekuid äh, arutanud näiteks kas või Eurotsooni osas inglise keeles. aga põhimõtteliselt saadikutel on siiski ju õigus hääletada muudatusettepanekute eest, mis on emakeeles, isegi sellisel juhul, kui komisjoni esimees on inglise keelt emakeelena äh, Ähm, kõnelev inimene, sellepärast peaks õigusasjade komisjonil paluma tähtaega edasi lükata, me peame ikka reeglitest kinni pidama. härra Langen, ma saan tõesti aru teie probleemist, minu arvates ei ole sellel ingliskeelne nõudel midagi pistmist minuga, seda, seda me teeme lihtsalt selle kiiruse pärast, see oli ka äh, eelmise ameti, parlamendi ameti ajal see keel, millega enamik inimesi hakkama said Äh, kui me ei äh, saa nõustuda selle ingliskeelsete muudatuste küsimusega, koordinaatoreid informeeriti sellest ja keegi ei tulnud ja ei öelnud, et me ei saa seda teha. Äh, aga kui me sellega hakkama ei saa, siis on äh, alternatiiv see, et me ei saagi oma arvamust avaldada. aga nüüd annan sõna Silvile ja siis Jean-Paulile ALDE koordinaatorina tahaksin toetada härra Langenit ja paluda ka seda, et eesti keeli saaks kasutada, vähemalt saksa ja prantsuse keelt. tänan. Mm, mul ei ole mitte midagi inglise keele vastu aga ma tahaksin konstateerida pärast viieaastast kogemust, et meil on alati kiire, tähtajad on alati kukil ja, ja see tähendab seda, et tekstide ülevaatamiseks ei ole kunagi aega. ma olen olnud raportöör kahes, äh, kahel korral, ma olen su, sunniti, ma tegin seda, mis minult nõuti ja kokkuvõttes läks seitse kuud pärast seda, kui juristlingvistid oma tööga ühele poole said. ma äh, olen äh, Ehm, töötanud nii haiglas kui advokaadina ja mulle öeldi, et äh, haiglas ei ole kunagi kiire, nii et ma arvan, et kui haiglates pole kunagi kiire, siis siin pole ammugi mitte well,. If... kui parlamendiliikmed tõesti tahavad muudatusettepanekuid esitada teistes keeltes kui inglise keeles ja siis, kui äh, äh, tõlkimisega ühele poole ei saada, siis me peame oma hääletamise edasi lükkama ja kui juhtkomisjon seda ei tee, siis meie oma arvamust avaldada ei saa see on siis äh, asjade seis, aga niimoodi ma saan teha. härra Sterks tahab sõna. mul ei ole inglise keelega mingeid probleeme. aga kui te lubate prantsuse ja saksa keele sisse, siis on ka nii mõnigi teine keel, mida võiks kasutada. mul ei ole inglise keelega probleeme, aga äh, siin on muidugi küsimus põhimõttes äh, koordinaatorid peavad otsustama, kas nad tahavad arvamust või mitte. kui arvamust ei ole, siis eh, oleks sellest muidugi kahju. kui me ei saa hakkama ühes keeles töötamisega, et, et tähtajaks valmis jõuda, siis peame me öö, eh, vastu võtma, mille iganes parlamendiliikmed esitavad öö, eh, me, ma jätan selle parlamendiliikmete otsustajatöö, tehtida oma keeles või ükskõik millises teises keeles, mingit muud moodust siit olukorrast välja ma ei näe. ma olen teinud otsuse, otsus on selline, te võite esitada oma muudatusettepanekuid teise oktoobri lõunaks, te võite kasutada oma keelt või kellegi teise keelt ja me eh, üritame siis teha endast parima. kui me ei saa juhtkomisjoni tegevust aeglustada ja tõlgetega ühele poole, siis äh, võivad liikmed sellele vastavalt midagi teha. Thank you. We are, we are now... suur aitäh! I thought the moment of excitement had passed um.... mulle tundus, et need erutushetked olid nüüd mööda saanud. aga sebimine ikka käib mulle tundus, et tundub, et nüüd oleks kohane jätkata järgmise päevakorrapunktiga, mis on arvamuste vahetus ähm, härra Jean-Claude Junckeriga, kes on eurorühma äh, president. palun, kui te peate siin eravestlusi, siis palun äh, üritage seda teha väljaspool ruumi. eravestlused peaksid toimuma äh, väljaspool, mitte komisjoni saalis viimane arvamuste vahetus härra Junckeriga oli kolmekümne esimesel märtsil aastal kaks tuhat üheksa. loomulikult eh, on meil eh, võimalus edasisteks arvamuste vahetusteks. aastal kaks tuhat kümme me ei ole siin veel kuupäeva kokku leppinud, aga see on eh, regulaarne ettevõtmine. formaat on tavapärane, härra Juncker teeb ettekande ja seejärel vastab küsimustele. nii et sõna on teil, härra Juncker tänan. minu jaoks on suur heameel taas teie juures sõna võtta. ja see nüüd uus komisjon, mis on kokku pandud, eriti hea meel on sellepärast, et teie olete nüüd selle komisjoni eesistuja. ma leian, et ta on üks olulisemaid komisjone Euroopa Parlamendis. viimane kord, kui ma siin sõna võtsin oli märtsi lõpp ning mm, olukord eurotsoonis, nagu ma teile seda ka kirjeldasin, oli väga keeruline seoses majanduskriisiga. praeguseks hetkeks ma konstateerin, et majanduslik olukord äh, on tunduvalt paranenud ning ma näen ka, et avalikus arvamuses on tekkinud juba teatud optimism selles osas, mis eh, puudutab kahe tuhande üheksandat aastat ja mis, ka kahe tuhande kümnendat aastat. mina sooviksin eh, siiski jääda ettevaatlikuks, miks? ma näen, et proua Lulling ei. proua Lulling, palun istuge ja kuulake ometi natukene no miks ma eelistan ettevaatlikuks jääda? sellepärast, et, et majandus äh, taaskäivitumine ja selle kiirus on üsnagi ebakindlad ning olukord on endiselt murettekitav, teisest küljest ma arvan, et meil ei, ei ole õigust tekitada äh, vale lootust, sest äh, kriis oli ju väga sügav ning selle tagajärjed on tuntavad kindlasti väga pikka aega ja seda nii finantssektoris, riigi rahanduses ning erinevates tööstussektorites kui ka tööhõive küsimustes. ning äh, igatahes äh, võib öelda, et majanduse vaba langemine on siiski peatunud ja tundub, et olukord tõesti on stabiliseerunud. pärast kahe tuhande kaheksanda aasta sügist on poliitiline tegevus piirdunud tõesti kriisi haldamisega ning äh, oli väga raske ennustada, mis edasi toimuma hakkab, olukord oli erakorraline ning äh, me tõesti äh, võitlesime tule vastu tulega. ja meil ei olnudki tegelikult ju ka teist valikut. kuid vähemalt olime me kõik nõus sellega, et meetmed olid mitte ainult erakorralised, vaid äh, need olid ka ajutise iseloomuga ja tuleb luua äh, uusi lahendusstrateegiaid ja seda nii ruttu kui vähegi võimalik on, selleks et mitte riigi rahakoti liialt nõrgestada ning ära hoida turumoonutusi. praegusel hetkel ollakse üldjoontes nõus eh, sellega, mida ütles ka juba G kakskümmend Pittsburghis, nimelt et eh, me praegusel hetkel hakkame eh, alles eh, muutma eh, lahendusstrateegiaid operatiivseks ja läheb veel aega, enne kui majanduse taaskäivitumine tõesti toimub. kuid praegusel hetkel võib siiski öelda, et lootus kriisist väljumiseks on endiselt tugev. majandus- ja finantsolukord ning Ehm, ning majandusperspektiivid lähi- ja pikas perspektiivis on praegusel hetkel eurorühma ja e-, ECOFIN-i päevakorras ehm, neljapäeval ja reedel toimuval ehm, kohtumisel. ning hoolimata sellest, et majandusolukord hakkab stabiliseeruma, on kahe tuhande üheksas aasta siiski skp tugeva langemise aasta. ja seda on öelnud ka komisjon oma majandusprognoosides, majanduskasv pidurdub vähemalt nelja protsendi ulatuses käesoleval aastal tuleks meenutada ka seda, et olukorra stabiliseerumine on äh, juhtunud tänu Keskpanga ja valitsuste vabatahtlikule tegevusele kahe tuhande kümnendal aastal ja äh, rahvusvaheline valuutafond äh, loodavad, ähm, loodavad null koma kolme kuni null koma viie protsendist majandustegevuse aktiveerumist. ning ma sooviksin siin mainida ühte aspekti, mida me kipume unustama. nimelt, mis on oluline eurorühma jaoks, see puudutab potentsiaalset majanduskasvu, see tähendab siis sellist, eh, millist, see tähendab sellist majanduskasvu, mida on võimalik prognoosida võimalike, eh, võimalike tegevuste ärakasutamisel ja Eurotsooni potentsiaalne majanduskasv eh, on lootust äratav. enne majanduskriisi oli potentsiaalne majandus, potentsiaalne majanduskasv kaks koma viis protsenti ja praegu tundub, et eh, praegusel hetkel tundub, et potentsiaalne majanduskasv jääb umbes, umbes kuskile ühe koma viie protsendi juurde ja seda võib-olla isegi kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. see on oluline küsimus, sest nõrk potentsiaalne majanduskasv tähendab nõrka majandustegevust ning eelarveprobleeme eh, ja probleeme ka poliitilises valdkonnas. eurorühmas me teeme kõik selleks, et majandus, potentsiaalne majanduskasv elavneks. selleks me üritame ära kasutada äh, erinevaid võimalusi, et kõik teeks oma kodused ülesanded kodus ilusasti ära. ja äh, meil on vaja selleks ära kasutada ka tõukefondi ja äh, äh, kasutatakse paremini ära ka eelarvevõimalusi. arutelu potentsiaalse majanduskasvu üle on väga oluline, sest on selged sidemed ka majanduskriisist väljumise strateegiaga samuti sellepärast, et me ei tohi kasutada võimalust äh, kasutada ähm, tõukefonde selleks, et äh, kriisist paremini välja tulla. olukord on niisiis stabiliseerunud ja me äh, võime tõesti lootusrikkamalt vaadata tuleviku poole kuid äh, selle majanduskriisiga seoses on tekkinud ka teisi olulisi küsimusi, mis on eurorühma tähelepanu äratanud, esiteks tööhõive ning teiseks äh, muidugi riigieelarvete küsimused. ma, minu jaoks on väga oluline Euroopa Liidu sotsiaalne dimensioon. see on tunduvalt, äh, sellel on tunduvalt tähtsamad perspektiivid kui see, mis seni on välja öeldud. E, olukord tööhõiveturul, tööturul üldiselt on väga kurb ja murettekitav. majanduskriisi tagajärjel e, on tööpuuduse kasv olnud väga suur ja see tööpuuduse kasv ilmselt veel tõuseb ma, kodanikel on aina raskem igapäevaste probleemidega toime tulla. eurorühm üritab leida lahendusi ning see on samuti olu-, sellepärast on samuti oluline eh, mõelda potentsiaalse majanduskasvu peale. see ei puuduta mitte ainult õnnetuseks vältimatu töötuse kasvu osas, see toob kaasa eh, traagilisi sotsiaalseid tagajärgi, seda, see puudutab neid inimesi konkreetselt, nende perekondi, ja see mõjutab ka loomulikult riigieelarve probleeme ja riikide sotsiaalkassad satuvad väga suure surve alla. on ette näha strukturaalse töötuse kasvu ning sellega on väga raske võidelda. Pole mõtet teile öelda, milli-, kuidas see mõjutab inimese eneseusaldust, kuidas see mõjutab tarbijate käitumist. tarbijate usaldus väheneb äh, ja samas on vaja meie majanduse taaskäivitamiseks, et tarbimine kasvaks. meil on vaja mõlemad eesmärgid saavutada, see tähendab siis et vähendada eh, vallandamist ning pikemaks perspektiivis eh, muuta meie majanduse struktuur tugevamaks, selleks et ta eh, sellistele vapustustele tulevikus paremini vastu peaks. teine probleem puudutab riigi rahandusküsimusi, eelarve küsimusi. me oleme nendega tihedalt tegelenud viimased kaksteist tundi, me üritame stabiliseerida majanduse olukorda ning siin peab samuti tunnistama seda, et need e-, erakorralised meetmed ei ole jätkusuutlikus kesk, pikas ja pikas perspektiivis. sellega seoses äh, on vaja äh, leida mingisugune lahendus, mingisugune strateegia ja sellega seodeses on muidugi hea, et meil on olemas ühisvaluuta. nii eurorühmas kui ka ECOFINis hakkasime eh, tegelema ah, ühiste lahenduste otsimisega, eh, uue strateegia väljatöötamisega. meil on vaja leida kokkulepped ja ühine lähenemine erinevate toetuste väljatöötamisel see loomulikult äh, äh, puudutab stabiilsus- ja arengupakti raamistikus to te toimuvat tegevust. me, kui me selle pakti loi-, lõime, siis me ei osanud muidugi ette näha, et me peame seda kasutama sellises olukorras, nagu praegu on tekkinud. õnnetuse, õnneks aga kahe tuhande viiendal aastal vastu võetud otsused annavad vastu võetud sätted annavad meile siiski võimaluse paremini, paindlikumalt tegutseda ja praegusele olukorrale paremini vastu astuda. see paindlikkus siiski ei ole eh, lihtsalt paindlikkus kui selline, eh, nimelt puudujäägid, puudujääkide ulatus eh, tähendab siiski meie tegevuse tugevdamist ja tõhustamist, me peame olema võimalikult ambitsioonikad ma arvan, et ehm, lahendusstrateegia ei ole veel leitud. ma arvan, et me peaksime alustama võimalikult kiiresti adekvaatse lahenduse, lahendusstrateegia väljatöötamist. seda juba täna, ma arvan, et kahe tuhande kümnes aasta ei ole see aasta, kui me selle strateegia tegelikult toimima saame, kuid kahe tuhande üheteistkümnes aasta loodetavasti siiski on. ja samas peab äh, ütlema, et äh, kui me tahame konsolideerida oma riigi rahakotte, siis me peame äh, mõtlema ka struktuur, struktuursete defitsiidi tekkimise peale ja see võib moodustada tunduvalt suurema osa SKP-st kui seni. selge on igatahes see, et me ei saa isoleerida eh, Eurogrupi lahendusi isoleerituna teistest strateegiatest. me peame arvesse võtma järgmiseid elemente, kõigepealt siis riigi raha jätkusuutliku kasutamise poole, struktuurifondi kasutamine jätkusuutliku arengu garanteerimiseks ning finantsturgude ilma toetuseta taas toimimine. see on oluline nii rahvusvahelisel tasandil kui Eurotsoonis. selge on see, et on väga palju erinevaid aspekte, mida tuleb allesse võtta eh, sätete väljatöötamisel, selleks et majanduslik ja finants eh, taaskäivitumine eh, oleks pikas perspektiivis lootustandev. me peame muidugi arvesse võtma seda, et riikide võimalused äh, tähendavad seda, et lahendusteni jõutakse erinevatel ajahetkedel. me ei saa peituda äh, lihtsalt selle taha, et kompetentsi, et erinevad kompetentsid kuuluvad erinevatele äh, valdkondadele, kuid kahtlemata Ecofin ja Eurogrupp äh, respekteerivad äh, Euroopa Keskpanga ja riiklike keskpankade poolt äh, väl-, vastu võetud otsuseid. ning äh, veel paar sõna G kahekümne kohtumise kohta. Eurogrupp toetab neid seisukohti, mida seal, mis seal välja öeldi Rootsi eesistujate poolt ja Euroopa Komisjoni poolt äh, eriti selles osas, mis äh, puudutab äh, lahendusstrateegiate leidmist, mis äh, on ka välja toodud lõppkommunikees ning samuti ka rahvusvahelise finantssüsteemi muutmise kohta ning samuti ka nende sektorite toetamise kohta, mis on kõige rohkem kannatanud seoses finantskriisiga. G kakskümmend ka toetas raamistiku loomist eh, finantsturgude haldamisel ning eh, samuti räägiti eh, räägiti see vajadusest erinevate kohtumiste korraldamiseks, mis on tekkinud G4, G8, G20 ja nii edasi. Euroopa Parlament on alati toetanud Eurogrupi tegevust ning on alati toetanud meie tegev-, meie tegevuste tõhustamist väljaspool Eurotsooni. see on oluline majandus, Euroopa majandusliku integratsiooni äh, arendamiseks, me peame tegema koostööd efektiivselt oma rahvusvaheliste partneritega makroökonoomilistes küsimustes. eelarvepoliitika koordineerimine on väga oluline ja samuti ka eh, euro, eh, samuti puudutab see ka eurokursi eh, küsimuste arutamist ja läbirääkimisi WTO-ga ja teiste rahvusvaheliste institutsioonidega, et garanteerida ka euro võimalusi rahvusvahelistel turgudel ning üritada garanteerida, et me, euro oleks äh, tähtsuselt teine reservvaluuta maailma tasandil. suur tänu teile! Uh, for, for um... suur aitäh selle eest! meil on äh, nagu ikka muljetavaldav hulk inimesi, kes küsimusi soovib küsida, nii et alustaksin äh, aseesimehega. suur tänu. ma räägin, ma esitan teile väga lühikesed küsimused. uues maailmas, kus hakkab, ta hakkas rakendama lahendusstrateegiat kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, siis Eh, juhtub nii, et mõned riigid võivad eh, kriisist kiiremini välja tulla, teised aga teevad seda tunduvalt hiljem. võttes arvesse, et need, kes kõigepealt eh, kriisist pääsevad, on majanduslikult kõige tähtsamad riigid, nagu seda ütles eile härra Trichet, oleks vaja ka valuuta valdkonnas lahendusstrateegia, mis puudutaks ka intressiküsimusi pärast seda, kui majandus Äh, taaskäivitumine on äh, juba jõustunud. ja ma tahtsin küsida, kas see strateegia on paindlik, kas ta äh, on ühtne või ta toimub kõik igal pool isemoodi? ma saan aru teie muret, murest riigieelarvete pärast, kuid samas Äh, samas äh, ärgem unustagem siiski, et tõesti võtmeküsimuseks äh, selle küsimuse lahendamisel on ju, on ju eh, lahendusstrateegia. ärgem unustagem, et praegused probleemid on väga pikas perspektiivis, konkurentsiprobleem on Euroopa jaoks olnud suur juba enne eh, kriisi, samuti ka elanikkonna valanemine ning kliimamuutused. kas te arvate, et praegune koordineerimine on olnud piisav või te arvate, et eh, lahenduste puudus on üks neist põhjustest, mis Lissaboni strateegia läbi kukkus. oleks haldussüsteemi siiski vaja võib-olla paremini eh, rakendada. meil oleks vaja tegelikult eurodiplomaatiat eh, ja oluline on rääkida reformidest ja ärgem unustagem, et Eurogrupi ettepanekut peaks järgitama siiski kõikides liikmesriikides. üritame igale küsimusele kohe vastata, aga kui me hakkame ajagraafikust maha jääma, siis teeme seda äh, gruppidena. ma arvan, et lahendusstrateegia, kui ta tahab olla globaalne, siis ta peab olema diferentseeritud riikide kaupa Eurotsooni riigid ei ole kõik ühes olukorras. see erineb riigiti. nii et meie tegevus peab, peab olema küll ühtne, kuid samas see, kuidas riigid lahendusstrateegiad rakendavad, on väga erinev. puudub Lissaboni strateegiasse see ei puuduta ainult Eurogrupi, see puudutab kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki. mina olen üks neist, mul ei ole küll mandaati seda öelda, kuid mina sooviksin, et Lissaboni strateegia käivitusperiood peaks pikenema. ma arvan, et esialgne periood kümme aastat, kaks tuhat kümme, ei ole enam võimalik me ei lükka seda edasi, kuid me tegeleme selle rakendamisega pikemat aega. see peaks olema kahe tuhande kahekümnenda aastani vähemalt edasiarendamisel. ma arvan, et praegu kehtiv ajakava ei ole enam saavutatav, millised oleks kõige paremad meetodid selleks, et Lissaboni agendat rakendada, kas praegune meetod toimib, kas see on ainuke võimalik, ainuke ettekujutatav, mina arvan, et jah. ma ei ütle, et avatud koordineerimise meetod kaasab kõiki võimalikke intelligentse lähenemise võimalusi, kuid ma arvan, et praegune ei ole olemas selliseid poliitilisi võimalusi, mis aitaks kaasata kõiki Eh, liikmesriikide valitsusi veenda selles, et tihendatud poliitilise koordineerimise vajaduses eurorühmas ja ECOFINis me üritame anda eh, erinevaid, teha ette, ettepanekud erinevatele valitsustele. minu meelest ei, eh, ei ole õige praegu rääkida sellest, et meil on liiga palju Euro Euroopat. Uh, uh, aitäh, härra Volman, palun. Herr Präsident Juncker, im Namen der Sozialisten und Demokraten. härra Juncker, sotsialistide demokraatide nimel tervitan teid uude parlamenti. me oleme veidi muutnud oma nime, sest äh, Itaalias ei ole meil mitte ainult sotsialistid ja sotsiaal-, sotsiaaldemokraadid, aga ka liberaalid ja kristlikud demokraadid, kes tunnevad ennast mugavamalt äh, sotsialistide hulgas kui kuskil mujal. ma ei ütle seda selleks, et teid ärritada, vaid lihtsalt selgitan teile olukorda. mul on kaks küsimust, mis on otseselt seotud sellega, mida ütles just härra Garcia Margallo. Lissabon kaks Äh, mulle tundub, et Eurogrupis on meil, äh, eurorühmas on meil vaja ühtset äh, majanduspoliitikat, kui Lissabon kaks saabub. aga see on takerdunud, te teate neid vaidlusküsimusi viimastel aastatel, kas eurorühmal tuleb värske debatt selle üle, et antud majandusstrateegial on väga palju aspekte. Maja, keskkonna aspekt, sotsiaalne ühtekuuluvus, konkurentsivõime, need on kõik olulised küsimused, me leiame, et need on elulise tähtsusega, me ei taha olla, ei taha jätta siin sellist mustvalget muljet, me ei taha, et arvatakse, et me keskendume ainult konkurentsistrateegiale. ma arvan, et see seaks ohtu meie majandusliku maine. ja veel üks punkt, Pittsburghi tippkohtumisel enne ja pärast seda räägite väga palju äh, majanduse valitsemisest, äh, majanduspoliitikast, äh, loomulikult mida rohkem on maailmas mõistlikku valitsemist, seda parem, aga seda ei tohi näha ettekäändena eh, selleks, et Euroopa Liidu või eurorühma tasemel mitte midagi ette võtta, nii et see on kindlasti midagi sellist, mida debatis peaks arvesse võtma. ehk siis minu küsimus, kuidas teie ise näete eurooplaste rolli sellises ülemaailmses debatis? me ei taha, et meid nurka surutakse Eurotsoonis, Euroopa Liidus, ma arvan, et me peame siin aktiivsemalt tegutsema majanduspoliitika valdkonnas selleks, et me saaksime rääkida ühel häälel kui me seda teeme, siis äh, tulevad äh, jutuks ka majanduse ja rahanduse teemad. härra Polman, te teate, et ma ei ole sotsialist või sotsiaaldemokraat, aga ma alati tunnen ennast väga mugavalt sotsialistide seltskonnas, kahjuks seda juhtub aga aina harvem oleks meeldiv, kui oleks jällegi rohkem sotsialiste, sa tunneksid ennast mugavamalt. Teie küsimused äh, on, on äh, nagu alati asjakohased. ma olen väga kategooriliselt sellel seisukohal, et äh, minnes nüüd tagasi Luksemburgi eesistumise juurde aastal kaks tuhat viis, me pidime seal äh, paika panema, kujundama Lissaboni agenda, et oleks majanduse struktuurireform selleks, et parandada konkurentsivõimet, samal ajal kindlustades, et äh, ka meie poliitilised eesmärgid ja kõik see, mis äh, käib sotsiaalse ühtekuuluvuse pealkirja alla, saaksid samuti edasi areneda. ma arvan, et need on kolm võrdset äh, Lissaboni reformi agenda aspekti ehk oli viga, et konkurentsivõime nii kõrgele tasemele asetati sotsiaalne ühtekuuluvus, keskkonnapoliitika, ühise tegevuse osana said nii-öelda madalama maine, sest et tegelikult nad on kõik äh, tähtis, tähtsad osad konkurentsivõimest Euroopa Liidus ja Eurotsoonis just konkreetsemalt. sotsiaalne ühtekuuluvus äh, töötab seal ja ka keskkonnaküsimustele anti oluline tähtsus. ma arvan, et me kõik oleme siin Euroopa Liidus osaks tervikust. seetõttu on minu arvates see osa mõjust, mis ülemaailmsel kriisil on olnud. me peame kindlustama selle, et Lissaboni agenda kõik äh, kolm osa säiliksid ja et me ei äh, libiseks sellisesse olukorda, kus äh, me kuuleme, et räägitakse ainult konkurentsivõimest, kõik muu jäetakse kõrvale. mis puudutab valitsemist ja suhteid IMF-i, ECOFIN-i, eurorühma ja G kahekümne vahel, ütleksin, et G kahekümnes on olemas äh, kindel soov kindlustada see, et G kahekümne rühm saaks äh, nii-öelda maailma valitsejaks ülemaailmsetes majandusasjades. Äh, ma arvan, et rahvusvahelise koordineerimismehhanismide suurem tegevus on äärmiselt hädavajalik ma arvan, et selline äh, riikide konsortsium, kes äh, toodab äh, üheksakümmend protsenti maailma SKP-st, Euroopa Liidu hääl peaks seal kindlasti ka kuulda olema. ja need, kes soovivad eurorühmas ja ECOFINis Euroopa positsiooni nii palju kui võimalik välja arendada selleks, et kindlustada, et Euroopa liikmed G kahekümnes 20 oleksid, tunneksid ennast kohustatud nendest mandaatidest, mis, mille osas varem on kokku lepitud. sellist asja tihtipeale ei juhtu. tihtipeale inimesed ei hoia kinni ühiselt kokku lepitud seisukohtadest, mis minu arvates on kahetsusväärne, sest et eh, kui meil on selline rahvusvaheline nii-öelda koor, siis Euroopa Liidu hääl ei tohiks seal kuuldamatuks jääda ja tundub, et IMF on äh, saamas nii-öelda G kahekümne sekretariaadiks. see ei ole õige, sest et IMF-is ei ole ju ainult kakskümmend liiget, seal on tunduvalt rohkem liikmeid. minu arvates ei tohiks IMF-i positsioon niimoodi kaduda. aitäh, järgmiseks äh, Silvi Kulat. Euh. tänan. ma tahtsin esitada küsimuse Eurotsooni välisesinduse kohta ja väljendada muret, äh, sama muret, mida on väljendanud ka WTO-gi. mida me saaks konkreetselt teha pärast seda, kui Lissaboni lepe lõpuks kehtima hakkab? Äh, kuidas äh, selles osas uuele leppele toetuda, te ütlesite, et te ka äh, soovite pikendada Lissaboni strateegia tegevusaega, ma mõistan teid, kuid teisest küljest meie ei saa oma valijate juurde minna, et nojah, no põhimõtteliselt see on miski, mis ei toimi see, meil on viisteist miljonit töötut, kuid meil ei ole ka midagi paremat välja pakkuda. ma arvan, et me peame siin midagi uut välja mõtlema, välja töötama. mida saab parlament teha selleks, et teid aidata? Pour... Euh, ma äh, tuleksin Lissaboni agenda juurde. võib-olla te ei saanud hästi aru minust ma ei arva, et Lissaboni strateegia tuleks heita prügikasti. mina rääkisin sellest, et selle ajakava tuleks pikendada. et selle erinevad tegevuskavad annaks meile võimalusi eh, tegutseda ka pärast kahe tuhande kümnendat aastat, kahe tuhande kümnes aasta oli esialgne tähtaeg Lissaboni strateegia lõpuleviimiseks see me võtsime vastu Portugali eesistumise ajal. ma sooviksin, et me oleksime realistlikumad, me ütlesime alguses kahe tuhande kümnenda aastani. me soovisime olla konkurentsivõimelisemad maailmas kahe tuhande kümnendaks aastaks, see pole nii läinud. ma arvan, et me peaksime seda lihtsalt, äh, tähtaega lihtsalt edasi lükkama ja sealjuures äh, tööd edasi tegema erinevate tegevuskavade kallal. nii et nüüd, mis äh, puudutab nüüd tihendatud koostööd G kahekümne WTO teiste institutsioonide vahel ning äh, ja sellega võimalikult tekkivaid probleeme Euroopa jaoks, siis äh, siin, siis te teate, et WTO-s praegusel, eh, vabandust, Aluta fondis käib praegu, käivad tihedad arutelud äh, nende seas, kes Euroopat üritavad survestada, on jäänud ainsaks äh, ähm, on jäänud alles Ameerika Ühendriigid, kes üritavad Euroopale survet avada, avaldada, et kõik liikmesriigid ei osaleks Rahvusvahelise Valuutafondi tegevuses näiteks. ma arvan, et, et, et osalevate riikide arvu vähendamine ei ole probleemi lahenduseks. Te teate, et mina olen viimane mohikaanlane, kes leiab, et eurotsoonil oleks vaja ühtset peakorterit, et me tõesti ühtselt eh, peaks läbirääkimisi valuutafondiga, ma ei ole suutnud oma entusiasmi siiski teiste euroriikidega kuidagi jagada, sest väga palju on erinevaid arvamusi. väga raske on teha nii, et kõik osapooled rahul oleksid, eriti võttes arvesse äh, seda, kuidas äh, euroriigid toimuvad, millise statuudi järgi nad tegutsevad. minule meeldiks igatahes, et meie tegevus oleks kontsentreeritum, äh, kuid ilmselt see toimub alles järgmisel sajandil. Uh aitäh, Sven Kiigold! härra Juncker, mul on äärmiselt hea meel teid jälle siin näha pärast meie partei kongressi, kus te ka külas käisite. mul on teile üks küsimus ja see puudutab tulemusi ja erinevusi eurogrupis Ähm, tööjõukulutusi ning kõike muud sellega seonduvat. tahaksin teada, milliseid meetmeid on võimalik võtta ja millised on nende tegurite tagajärjed. Need tegurid ju tegelikult äh, vahe äh, nii-öelda keskpikas äh, perspektiivis võivad seada ohtu euro. Need riigid, kus on defitsiit, need peaksid püüdma oma tööjõukulutusi alla suruda, aga poliitiliselt puudub see, paistab selle puuduvat mõte, see võib tuua kaasa deflatsiooni ja sellepärast ma tahaksingi teada, kas ja milliseid meetmeid näeb vaimusilmas ette Eurogrupp ja millised tagajärjed oleksid sellel stabiilsuskasvu paketile? kas sellisel juhul ei oleks vaja lisaks ka mingisugust välisdimensiooni? tähtis on ju, et tulemused oleksid enam-vähem võrdsed. mida te sellest asjast arvate, mida sellest arvavad Eurogrupi esindajad? no vähemalt seitseteist vastust on teie küsimusele vaja, üks äh, iga riigi kohta. sest vaid niimoodi on mul võimalik teile selgitada, kuidas erinevad riigid seda äh, olukorda näevad. võtan kõigepealt Ähm, selle sisemise tasakaalu puudumise. mina arvan, et see nüüd nii suurt ohtu eurole ka ei kujuta. samas aga ma arvan, et sellele ei ole pühendatud piisavalt tähelepanu senini euro riikide ministrite suhtes, euroriikide ministrid peaksid öö, ähm, leppima kokku süstemaatilisemas lähenemises sest tegu on ju fundamentaalse tähtsusega tasakaaluga. kui tasakaal puudub, siis see integratsiooni ei ohusta. sellepärast, et selline liikumine on normaalne suures ähm, nii-öelda valuutaühenduses taoline instru-, sellist instrumenti veel olemas ei ole, kuna aga seda teemat ikka jälle tõstatatakse, siis need riigid, kellel asjad korras on, püüavad neid, kes ühisliinilt kõrvale kalduvad, püüavad neid kõrvalekaldujaid üles kutsuda ka enda majapidamist korda saama. põhimõtteliselt on Euroopa konkurentsivõime kannatada saanud ja just nimelt sellepärast püütaksegi taolise tegevusega seda kompenseerida. ollakse huvitatud sellest, et see tasakaalu puudumine veelgi laiemaks ei lähe. mina olen lausa allergiline Eh, igasugustele katsetele Eurotsooni osadeks lammutada. ameeriklased on näiteks ähm, pommitanud Saksamaad äh, palvetega, et Saksamaa annaks oma panuse majanduslik, majanduse ebavõrdsuse mm, vähendamiseks. mina pooldan seda, et Eurotsoon tegutseks ühe üksusena rahvusvahelisel areenil, teised ka peavad aru saama, et tegu on ühe tervikuna ja kui keegi Eurotsooni poole pöördub, siis ta peaks pöörduma Eurotsooni ter-, poole tervikuna, mitte üksiku Eurotsooni riigi poole ja Eurotsoon peaks ka tegutsema tervikuna. minu arvates Eurotsoon ei, ei ole tekitanud maailmas äh, seda märkimisväärset ähm, tasakaalutust jaa, loomulikult ma unustasin öelda, et oli väga hea meel teie konverentsil käia aga sotsiaaldemokraadid ei ole mind kunagi oma konverentsile kutsunud, aitäh. Goebbels. tänan. härra Juncker, te ütlesite, et äh, maailma tulevik praegusel hetkel on väga ebakindel ning peab vaatama, mis toimub maailmas äh, majandustasandil lähiaegadel minu meelest G kakskümmend ei ole vastus meie praegustele küsimustele. G kakskümmend on ajutine moodustis. tal ei ole selgeid tegutsemisreegleid, tal ei ole selget õiguslikku alust. ning ta ei kuulu ka ÜRO süsteemi. G kakskümmend on tagasiminek kunagi toimunud äh, äh, kong-, Versailles kongressi kongre-, Viini kongressi või teiste rahvusvaheliste suurvõimude kokkusaamise ta-, äh, koopia, kui üritati võtta vastu otsused kogu ülejäänud maailma eest. kui me teame, et G kahekümne seas on nii, on selliseid suurepäraseid demokraatiaid nagu Saudi Araabia, siis mina ausalt öeldes keeldun sellest, et sellised äh, tüübid minu üle valitsevad. Te ütlesite täiesti õigesti, härra Juncker, et G kakskümmend jagab, äh, jagab äh, OECD-le või Rahvusvahelisele Vautafondile korraldusi. kas ei peaks mõtlema selle peale, et G kakskümmend tuleks asendada majandus kui julgeoleku nõukoguga ÜRO raames, et kõik jääks siiski rahvusvahelise õiguse raamesse. ma olen täiesti nõus teiega, härra Goebbels. ma ühes eelnevas sõnavõtus juba ütlesin, et ma ei taha, et Rahvusvaheline Valuutafond tantsiks, tantsiks G kahekümne taktikepi järgi, sest sest neil puudub õiguslik äh, koht rahvusvahelises üldsuses. minu meelest G kakskümmend ei saa oma otsuseid meile peale suruda, sest meil on vaja siiski konstateeritumat lahendust praegusele kriisile. ma arvan, et G kakskümmend peab mõtlema selle üle, milline on tema sisemine korraldus, tal ei ole sekretäriaadi reegleid ega ka peakorterit. sellega peavad tegelema G kahekümne liikmed ja eurooplased samas peavad eh, tegutsema niimoodi, et meie otsused oleks koordineeritud ja eh, meie otsused jõuaks ka G kahekümneni ja ülejäänud eh, osani rahvusvahelisest üldsusest. mis puudutab majandus- ja sotsiaaljulgeoleku nõukogu loomist ÜRO raames, see on mõte, mis aeg-ajalt jälle taas esile kerkib e. eelis on see, et see oleks, oleks hea, et, sest ta oleks ÜRO raamistikus, rahvusvaheliste organisatsioonide raamistikus, kuid mina ei tahaks samas, et ka ÜRO Peaassamblee meile eh, korraldusi jagaks, sest seal ei oleks Saudi Araabia mitte ainuke, mitte ainuke mittedemokraatlik riik. seal on üsna palju mittedemokraatlikke riike. ning ÜRO Julgeolekunõukogu jah, kahtlemata oleks tore, kui selline asi olemas oleks majandus- ja sotsiaalvaldkonnas, kuid samas ei tohiks olla suurriikidel vetoõigust sest eh, nad kasutavad ikka seda selleks, et eh, oma privileegi kaitsta. ma ei arva siiski, et eh, G kakskümmend on üheksateistkümnenda sajandi suurriikide peetud konverentside jätkuks. ma ei arva, et see päris nii ka oleks see ei ole ikkagi üheksateistkümnes sajand. Pardon? ja kõnelejal oli mikrofoni. ja samas muidugi Euroopa suurvõimud kerkisid esile üheksateistkümnendal sajandil, see on täiesti ilmselge, kuid see ei tähenda seda, et see läheb edasi kahekümnendal, kahekümne esimesel sajandil niimoodi. Okay. Sorry, just waiting oui. for the ma, ma hoidsin tagasi ennast ja ei vastanud talle luksemburgi keeles, sest ma nägin, ma nägin, milline oli teie tõlkerežiim möödunud, möödunud koosolekul. esimees, jah, selle me lahendasime ära. härra Jörgen Klüüt saab järgmisena sõna. suur aitäh! härra Juncker, te juba rääkisite tööjõuturust. mina olen Saksamaalt, möödunud nädala lõpus olid meil valimised. on alust arvata, et töötus meie riigis tõuseb. seega ilmselt ei saa veel öelda, et kriis on läbi. kõige hullem ei ole veel möödas ja me peame sellepärast tööturuga tegelema. minu meelest midagi asjalikku selle kohta Pittsburghis välja ei öeldud ja sellepärast tahaksingi teie käest küsida, mida teie arvate Eurogrupi juhina, kas teil on mingisuguseid spetsiaalseid meetmeid mõttes, millega öö, ähm, tööjõud, tööturgu mõjutada, mida teha nendega, kes on tööst ilma jäänud, sellepärast et seda on ju maha öeldud juba, et järgmistel kuudel on paljudel inimestel äh, tulemas rasked ajad ja me ei saa eeldada, et nemad peavad ise oma hädadega toime tulema parlamendivalimistel oli madal valimisaktiivsus, sellega võib-olla eurooplased ütlesid, et noh, mis see Euroopa Liit meie jaoks ikka nii väga ära teeb. minu arvates on väga tähtis, et meilt läheks sõnum, et Euroopa Liit on ka Euroopa töötajate jaoks. aitäh! ma olen oma seisukoha juba ühes varasemas ähm, varasemal hetkel välja öelnud. ma olen öelnud, et me peame tööturuga tegelema. probleemistik muutub kõige akuutsemaks järgmistel kuudel, järgmisel aastal ja võib-olla ka pärast seda ilmselt on oodata massilist töötuse tõusu Euroopas. tööturul tavaliselt tekib kriis pärast seda, kui finantskriis on stabiliseerunud ja ma ei usu, et meie seekordne äh, kriis selles mõttes midagi erandlikku oleks mm. -hmm euro esimestel aastatel töötuse määr langes seitsme protsendi võrra. ja tihti me oleme näinud, et just nimelt tänu euro olemasolule töötus on vähenenud. minu arvates on ka see täiesti kindlalt niimoodi. põhimõtteliselt eurol on positiivne mõju, kuigi seda ei pruugi kohe tunda saada. põhimõtteliselt euro mõjutab tööturgu positiivselt. ja minu meelest siin ei ole põhjust kohe hakata majanduspaketti elimineerima mina arvan, et ähm, finants majanduslikku olukord äh, vajab kahe tuhande üheksandal ja kahe tuhande kümnendal aastal väga ähm, kaalutletud eelarvepoliitikat. ma arvan, et riigi rahand-, lootust ei tohi raskesse olukorda seada. kui lühiajalised lepingud lõpevad, siis see toob endaga kaasa töötuse tõusu Euroopas. kindlasti tuleks aidata kaasa Eurotsooni kasvu suurenemisele ilmselt järgmise kümne aasta kasv saab olema kuskil poolteist protsenti ja sellest ei pruugi piisata, et tööturg, turul seisu parandada ja see tähendab seda, et me peame analüüsima ka struktuurireforme, muidugi sõna struktuur, struktuurireform kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik, sest erinevad inimesed mõistavad seda erineval moel, Lissaboni strateegia kindlasti annab ka oma panuse ma arvan, et äh, deregulatsioon ei oleks äh, selline, mida igal pool valimatult äh, tuleks kasutada. kui standardeid langetada, siis sellisel juhul võib töötus tõusta võivad äh, tulla lausa laine, laineti töötuse äh, kasvamine. ma ei saa muidugi kõikide Eurotsooni liikmete nimel esineda. aitäh, härra Skirekakis järgmisena. tänan proua esimees. härra president, mul on väga hea meel, et te illustreerisite struktuurireformide tähtsust. ja siin oli juttu ka Lissaboni ülevaatamisest järgmise kümne aasta jooksul, eriti arvestades seda, et see on vägagi seotud liikmesriikide eelarvega. struktuurireforme on raske teostada viletsa eelarve olukorra puhul. Te arvasite, et, et kasv saab olema vägagi väike, poolteist protsenti ja et see ei eh, pruugi piisata kaasata mm, tööturu jaoks. kas te ei arva, et me peaksime juba kahe tuhande kümnendal aastal alustama struktuurireformidega ning viima neid ellu paralleelselt muude initsiatiividega, mis on äh, suunatud äh, äh defitsiidi vähendamisele härra Juncker, ma ütleksin järgmist. ma ei ähm, tee kaugeltki mitte ettepanekut reformiprotsessi peatamiseks või Lissaboni agenda reformimiseks, ei, ma pigem teen ettepaneku pikendada seda perioodi, mille puhu, mille jooksul me mõõdame reformide mõju, nende reformide mõju, mida on ellu viidud Lissaboni agenda osana. ma ei sooviks hakata siin arutama seda, millal me peaksime käivitama struktuurireformide elluviimise. me oleme Euroopas juba hulgaliselt neid struktuurireforme ellu viinud, mõned nendest on toiminud paremini kui teised. me peame öö, kogu aeg ilma igasuguste pausideta jätkama seda struktuurireformide teed eurotsooni valitsused on vägagi ähm, ähm, heal arvamusel Lissaboni agendast ja riigi rahandusest äh, tahtsin öelda, et siin ei ole sugugi praegu hetke, õige hetk eelarve stimuleerimisest taanduda me ei tohiks taanduda sellest poliitikast, mida me oleme üsnagi edukalt ellu viinud. ma arvan, et kaks tuhat kümme ei ole õige aeg väljumisstrateegiaks. praegu on vaja mõelda selle peale, kuidas väljumisstrateegiat koostada, kuidas ähm, seda koordineerida Äh, kodanikud, töötajad peavad teadma ja teadvustama seda, et ähm, siin on tegu süsteemidega, mis igavesti ei saa kestma. Need süsteemid ähm, on oma mõjudega eelarvele ja see omakorda aitab tohutut koormat tulevikku äh, põlvkondadele. kui me tahame tarbijatesse sisendada usaldust ja noortesse ähm, ka lootusi, siis me peame ette võtma midagi avaliku sektori võlakoorma vähendamiseks ja vältimiseks. muidugi olukord riigiti on vägagi erinev tähtis on see aga, et me peame koordineeritult tegutsema. on mõeldamatu, et Prantsusmaa president ütleb oot-oot-oot, no nüüd aitab, kantsler läheb edasi, ehm, Ühendkuningriik teeb eh, hoopis muud moodi, ei, ei, ei, selline on mõeldamatu, meil on vaja ko koordineeritud strateegiat me ei tohiks mõelda sealjuures või piirduda ainult eelarveprobleemide likvideerimisele. loomulikult me peame täielikult austama Euroopa Keskpanga sõltumatust, aga, aga samas vaatama ka muid äh, probleeme, kõik on omavahel seotud. kolleeg Smith, aitäh ehm,. Te olete minemas Göteborgi eh, ECOFINile ja te kohtute seal ka Rootsi kolleegidega, kes siin oma töökava paar nädalat tagasi tutvustasid. härra Borg, rahandusminister ütles, et ta ei ole sugugi kindel, kas ähm, Rootsil on olnud hea olla väljaspool Eurotsooni selle kriisi ajal. mida teie asjast arvate? finantsturgude minister härra Otell ütles vägagi selgesõnaliselt, et tema arvates Rootsile on olnud kasulik ähm, olla väljaspool eurotsooni, sest eksportida on neil võimalik olnud rohkem tänu sellele, et äh, kroon on olnud nõrgem. miks ma teile esitan need kaks küsimust, härra Juncker, aga sellepärast, et minu arvates teil te peaksite vägagi tõsiselt Rootsi kolleegidega ähm, arutama ähm,, millised võiksid olla vägagi põhjapanevad argumendid euro kasuks just nimelt äh, finantskriisi tingimustes. eks neil on ka vaja veenda rootslasi, et euro on tegelikult kasulik rootslastele ja kõikidele eurooplastele, nii et head reisi teile Rootsi! niikaua, kuni ma olen Luksemburgi peaminister, ei sooviks ma sekkuda eh, valitsuste vahelisse ähm, arutellu Rootsiga ja ma ei sooviks hakata süüdistava sõrmega osutama Rootsi kolleegide suunas, aga ma olen täiesti härra Borgiga ähm, sama meelt. ma olen öelnud ka seda, et mina saan asjast niimoodi aru ja mina olen veendunud, et Rootsi koht on Eurotsoonis. ei ole vähimatki põhjust Rootsil olla väljaspool Eurotsooni ma ei, ma ei tahtnud seda siin korrata, aga noh, ma olen alati niimoodi arvanud ja ma arvan seda jätkuvalt. nii et põhimõtteliselt võib neile öelda, et me oleme selles seisukohas äh, samal, ähm, sama meelt härra Junker, ma tulin tagasi eelarve puudujääkide juurde. ütlesid, et need puudujäägid ei ole jätkusuutlikud. on kolm võimalust neid vähendada. esiteks vähendada kulutusi, suurendada makse ja suurendada kasvu, kui te rääkisite tõukefondidest, siis ähm, mõned äh, nende seast kahtlemata soovivad kulusid vähendada, kuid mida te arvate ähm, eh, maksude tõstmistest, võttes arvesse, et te olete eurorühma juht ning eh, eh, samas keskendutakse võimalikult, võimalusel ajal aina vähem ettevõtete maksustamise peale. kuidas te suhtute sellisesse lähenemisse riikide poolt? mida te arvate näiteks ka, näiteks ka rahandustehingute maksustamise peale, maksudest kõrvalehiilimise peale, ning äh, teine küsimus, küsimus, millest me ei ole veel rääkinud, see puudutab äh, loodusressursside kasutamist ning nafta hinda ning selle hin-, mõju äh, meie majanduskasvule lähimatel, lähiaastate jooksul. me esitasime selle küsimusi ka härra Trichele ja härra Armoniale, kes väljendasid oma muret seoses sellega, et nafta hind on kõrge, samas kui majanduskonjunktuur on nõrk ja see võib tähendada ka seda, et majanduskasv ei taaskäivitu lähiaastatel. kas teil on mingisuguseid väljapakkumisi selle kohta, kuidas seda riski vähendada? mis puudutab struktuurireforme, siis nende eesmärgiks ei ole vähendada eh, riigieelarve kulutusi, ma rääkisin pigem demograafilistest küsimustest, meil on samuti eesmärgiks ka majandus äh,, potentsiaalse majanduskasvu kasvuta-, kasvatamist, suurendamist. me peame tegelema elanikkonna vananemise küsimusega, me peame tegelema töötuse küsimusega, mis äh, ilmselt aina suureneb lähikuude ja aastate jooksul mul ei ole imerohtu välja pakkuda. ma ei tea, kuidas kõige paremini tasakaalustada Euroopa riikide eelarveid. siin toimub ju kõik iga riigi kaupa erinevalt. olgu nad siis Eurotsooni või mitte, iga riik teeb ise kuidas kõige paremini riigieelarve tasakaalu viia. ma tähista-, täheldan, et mõned valitsused praegusel hetkel tõstavad makse, teised jällegi äh, alandavad makse. see näitab, et äh, e olukorrad on väga erinevad. ning see tähendab seda, et valitsused peavad ka erinevalt reageerima Te rääkisite kahest maksustamisvõimalusest, mis puudutab siis rahaülekannete maksustamist. mina ei saa siin esi-, ma ei räägi siin mitte Eurogrupi esindajana, vaid eraisikuna minul ei ole ühtegi ideoloogilist probleemi äh, selle, sellise tegevuse vastu. kuid me peaksime sügavalt järgi mõtlema. mõtlema selle peale, kas on võimalik Euroopas seda rakendada ja samas mitte seda rakendada kogu ülejäänud maailma tasandil. eriti puudutab see eh, suuri finantsettevõtteid see puudutab nii Tobinit maksu kui muid. minul põhimõttelisi vastulauseid sellele esitada ei ole. me võime täiesti seda asja arutada eurorühmas. see puudutab ka eh, võimalust väljatöötamist maksust kõrvalehoidmise vastu võitlemiseks ja nende meetmete kasutusele võtmist, eh, kuidas suhtuda neisse valitsustesse, kes ei soovi meiega koostööd teha. ma mõistan härra Trichet ja härra Almunia muret, eh, sest eh, nafta hinna tõus võib tõsisesse ohtu saata, saata meie niigi tagasihoidliku majanduse taaskäivitumise võttes arvesse, milline on olukord kogu maailmas, on see väga-väga murettekitav. ja meil on vaja taaskäivitada uus dialoog äh, OPEC-i riikidega, et me äh, üritaks äh, pisutki tasakaalustada seda väga kergesti lenduvat nafta hinda et äh, üritada garanteerida lähiaastatel majanduse stabiilne kasv ja areng. meil on praegusel hetkel igal juhul eelkõige vaja vähendada oma sõltuvustest ja suurendada oma, äh, oma võimekust uute energialiikide kasutusele võtmisel suur tänu teile, härra Juncker. kolm lühikest küsimust, esimene. kui Lissaboni lepe hakkab kehtima, siis eurorühmal tekib institutsionaalne roll, see tähendab seda, et teil on võimalik välja töötada oma spetsiifiline agenda, mis on eh, tihedamalt seotud ECOFIN-iga teiseks, te rääkisite potentsiaalsest majanduskasvust, mis on väga oluline element. see tähendab seda, et eh, et perspektiiv on väga erinev eh, siis eh, kas liikmesriigiti või liht-, kui kogu Eurotsoonis. nii et meetodid peaks olema ju erinevad. Eurotsooni puhul peaks keskenduma rohkem tööhõive küsimustele ja sotsiaalküsimustele. oleks vaja mitte ainult diferentseeritud strateegiat, meil oleks vaja ühtset strateegiat, mis mm, tähendaks seda, et mm, tuleks kasutusele võtta kõik majanduslikud võimalused, mida, mis Eurotsoonis vähegi olemas on ning lõpuks veel mm, riigieelarvete jätkusuutlikkus, praegu on neil riigieelarvetel väga suur surve ja samas eh, on, oleks vajalik, et eh, ära hoida eh, süüdistamine ja patuainaste otsimine. me peaksime pisut aktiivsema protsessi käivitama Euroopas. meil on vaja anda selgeid käitumisjuhiseid ja samas äh, Eh, aktiivselt tegutseda ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks eh, kapitaliturgude maksustamisküsimustes? Euh, ma olen osadele neist teie küsimustest juba vastanud eelnevalt, eriti maksuküsimustes me peame oma maksust, äh, maksustamisküsimusi paremini organiseerima. kui eurorühmast saab äh, institutsioon, siis äh, lähevad asjad ilmselt paremini edasi, kui nad seda praegu on teinud. ma olen teile tihti öelnud, et ma olen mitteametliku rühmituse esimees. ma äh, ei saa öelda väljaspool eurorühma kõike seda, mida seal sees öeldakse, kuid peab ütlema siiski seda, et äh, meie soovitused on valitsustele väga kasulikud ja me teeme koostööd Euroopa Keskpangaga samuti ning äh, see tähendab seda, et me üritame võimalikult efektiivset koostööd teha, kuid kui me lõpuks äh, Lissaboni leppe jõustudes saame institutsiooniks, siis me saame ka äh, välispidiselt tegeleda intensiivsemalt. mina loodan, et Lissaboni lepe jõustub võimalikult kiiresti, aeg-ajalt mm, ma hea meelega tahaks rääkida avameelselt ja ma pean vaikima, mulle see ei meeldi ja mis puudutab äh, tööprogrammi, siis äh, kahtlemata äh, praegune töömeetod on, näeb ette kuuekuiseid tööprogramme ja ma ei näe praegusel hetkel, et selles osas oleks mingisuguseid muudatusi oodata. aga igal juhul ma olen teie poolt välja öelduga nõus. Ramon Tramosa, palun Thank you. Um, thank you, Sarah, and good morning, Mr. aitäh, aitäh, Sharon, tere hommikust, härra Juncker. mina kardan euro tuleviku pärast. eile, eile käisin härra Trichet ja äh, ta vabandas tugevat dollari pärast, ta ütles, et Euroopa vajab tugevat dollarit. aga mulle tundub, et see ei ole tegelikult keskreservi tõeline tugevus, sest et muidu annab Hiina majandus edu äh, tõelise stiimulit uutele majandustele imiteerida Hiina süsteemi. nii et mina ennustaksin tugevat eurot järgnevateks aastateks, minu arvates äh, Äh, muudab tugev euro raskemaks selle vaja-, tervenemisvajaduse, mis meil Euroopas on, sest et see sõltub eksportidest muu, mujale maailmasse. mida te sellest arvate, härra Juncker, aitäh? mulle ei meeldi see debatt tugeva ja nõrga euro vahel. meil on euro, punkt mulle ei meeldi avaldada arvamust, mis on selle äh, vahetuskursiga seotud ja mulle ei meeldi avaldada neid avalikkuses. see on tundlik küsimus ja ma ei taha, et äh, mind tsiteeritaks äh, vahetuskursi küsimustes meenutan teile, et äh, Euroopas on meil teatud äh, äh, aluspõhimõtted äh,, siin euro puhul meile ei meeldi kursi kõikuvus ja nii edasi, aga põhiline on see, et me tahame tugevat dollarit ja kui me seda ütleme, siis me viitame Ameerika ametivõimude arvamusele, mida nad aeg-ajalt on avaldanud kui me kommenteerime vahetuskursse, siis ütleme, et me tervitame asjaolu, ja Ameerika valitsus, Ameerika Föderaalreserv äh, tahavad tugevat dollarit. me tervitame seda, ütleme, et tugev dollar on Ameerika majanduse huvides. pean teie tähelepanu pöörama asjaolule, et seda lauset ei ole hiljuti kuuldud tahaksin seda lauset jällegi kuulda järgnevate päevade jooksul. ja lõpuks äh, Liam Wangkok oui,. Euh, beaucoup... tänan. väga paljud äh, räägivad juba olukorra lahenemisest, lahenduspoliitikate kasutamisele võtmisest, samas kriis alles kestab räägitakse Lissaboni leppest, räägitakse äh, struktuuriliste reformide läbiviimisest ning riigieelarve reformidest. kuid see strateegia, mis pidi Euroopas tegema kõige konkurentsivõimselisema piirkonna maailmas, on teginud Euroopast äh, kõige madalama majanduskasvuga piirkonna, te ise ütlesite seda. majanduskasv on praegusel hetkel omadega äh, ummikus, äh, kõik majandusindikaatorid äh, on, äh, on kriitilises olukorras ning eksport on samuti keerulises olukorras ning potentsiaalse majanduskasvu aeglustamine on seotud sel-, palju, väga paljude erinevate küsimustega äh, ja nõudluse vähendamine võib tähendada äh, seda, et tootlikkus veelgi väheneb ja äh, struktuuriliste formide läbiviimine, erinevalt sellest, mida teie ütlesite, võib meie tootmisvõimet veelgi vähendada, kui äh, ettevõtetel ei ole huvi investeerida, siis see võib tähendada seda, et äh, nõudmine ei kasva ega hakagi kasvama. veel paar aastat on arvata, et eelarve äh, defitsiit jääb üsnagi suureks. miks me ei võiks äh, tulla tagasi stabiilsuse arengupakti juurde Romano Pradi ütles selle kohta, et see on rumalus. praegusel hetkel võimaldab see riikidel kas-, mängida stabilisaatorit eh, ja samas, kui tööhõive on eh, sajaprotsendiline, siis ta ei eh, aita reformida ka maksupoliitikat, miks ei võiks ma-, makroökonoomilise otsuse vastu võtta, mis ütleks, et kui tööhõive on hea, siis nõuda eh, ühest küljest eelarve tasakaalu ja teisest küljest kriisi ajal pakkuda võimalus liikmesriikidele eh, lubada suuremat eelarve defitsiiti selleks, et majandust taaskäivitada? esiteks, mina ei ole kunagi arvanud, et on ainult üks võimalik lahendus minu meelest kirjeldati minu sõnu siin väga valesti. Te üldse ei andnud edasi seda, mida mina asjadest arvan. minu meelest ei saa keskenduda ainult nõudluse pakkumise küsimustele. ja teine teie küsimus. Te väga andekalt äh, kirjeldasite stabiilsus- ja arengupakti. härra, kui härra Brodi ütles, et et paktu estupido ehk pakt on tobe, siis noh, jah, me ju põhimõtteliselt reformi selle. me võtsime arvesse seda, mida teie siin just ütlesite. me rääkisime siin ennetusküsimustest, eraldasime en-, ennetus- ja parandusküsimused teineteisest, kui majandus toimib hästi, siis äh, kui majandus läheb hästi, siis tuleb äh, defitsiiti võimalikult väiksena hoida ja kui majandus läheb halvasti, siis võimaldab arengupakt aktsepteerida eh, defitsiiti, mis on suuremad kui kolm protsenti. kui pakt oleks endiselt selline, nagu ta oleks enne kahe tuhande viienda aasta, siis oleks asjad vägagi keerulised, kuid me oleme reformi juba tehtud, nii et teie soovid on tegelikult juba täidetud. see ei tähenda seda, et äh, et eelarve defitsiit võib mäekõrguseks kasvada. kuid pakt võimaldab siiski adekvaatselt olukorrale reageerida. Uh, suur aitäh! nüüd oleme käinud läbi kogu küsimuste nimekirja, suur aitäh selle eest, et siia tulite ja aitäh ka teie vastuste eest. enne kui kõik äh, siit nüüd ära kaovad, meie väike probleem muudatusettepanekute tõlkimisega, mis meil varem tekkis, kui me jääme tähtaja juurde, mis on teine oktoober, ükskõik mis keele puhul, siis äh, saab arvamuste vahetuse ja hääletuse teha üheksateistkümnendal oktoobril, see on hea uudis, halb uudis on see, et see leiab aset äh, Strasbourgis kell üheksa õhtul esmaspäeval ja me võime kasutada seda võimalust ka siis, äh, siis äh, et arutada plokk, plokkerandeid autotööstusele ja see on kindlasti oluline ja huvitav teema ka IMCO komisjonile, aitäh!